liidud madalamatest nafta ja toorainete hindadest ja samuti sellest, et tegevus on vähenenud ning tööturutingimused on halvenenud. kahe tuhande üheksanda aasta äh, jooksul äh, iga-aastane inflatsioon oli negatiivne, see oli tingitud äh, tooraine hindade, eriti nafta hindade dünaamikast ja sellega seonduvatest mõjudest. kui me jätame energia ja toiduainete hinnad välja, siis inflatsioon on vähenenud kahe tuhande kaheksanda aasta keskpaigast saadik ja see on, peegeldab siis tööjõukulude vähenemist ning loomulikult ka kasumimarginaalide vähenemist kahe tuhande üheksandal aastal Äh, märtsis kaks tuhat kümme Eurotsooni aastainflatsioon kasvas ühe koma nelja protsendini, null koma üheksast protsendist varasemal perioodil ja seda põhjustasid energia ja toiduainete hinnad sellele vaatamata, arvestades seda aeglast majanduse taastumist ning kõrget tööpuudust, jääb inflatsioon mõõdukaks ka kahe tuhande kümnendal aastal ning ka edasisel perioodil Äh, riskid inflatsiooniprognoosile on äh, tasakaalus ning inflatsiooni äh, ootused pikemas ja keskpikemas perspektsioonis on seotud äh, haldusnõukogu otsusega hoida inflatsioonimäärad keskpikas perspektiivis allapoole kahte protsenti inflatsiooniprognoosid on seotud hinnastabiilsusega ja see kõik peegeldab seda, et meie rahanduspoliitika on üsna usaldusväärne analüüs äh, rahandus- ja krediidipoliitika osas näitab seda, et inflatsioonisurve on keskpikas perspektiivis madal. kahe tuhande üheksanda aasta jooksul äh, M kolme ja äh, erasektorite antud laenude hulk vähenes oluliselt ning see toimus paralleelselt. möödunud aasta lõpupoole see kasvutempo oli negatiivne. üldiselt viimased arengud äh, raha- ja krediiditurgudel toetavad äh, neid madalate inflatsiooniriskide prognoose. veebruaris kaks tuhat kümme oli aasta, aastane kasvu, kasvutempo M3 osas miinus äh, null koma neli protsenti. M3 kasv jääb ka eelseisvatel kuudel nõrgaks. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et negatiivne kasv äh, erasektorile antud pangalaenude osas äh, on seotud laenudega eramajapidamistele, mis on olnud positiivne ja samuti mittefinantssektori ettevõtetele, mis on olnud negatiivne. veebruaris oli jällegi selliste laenude andmine positiivne ja sellised erinevused on kooskõlas viimase aja arengutega möödunud aastal oli siis inflatsiooni äh, surved madalad ning äh, me oleme vähendanud oma finantseerimismäärasid mai ja jaanuari vahel äh, viiekümne baas, saja viiekümne baaspunkti võrra ja see on ajalooliselt madalal ühe protsendi peal praegu ja oktoobrist kaks tuhat kaheksa oleme kolmesaja kahekümne viie baaspunkti võrra vähendanud siis seda Äh, intressimäärad ei ole maist kaks tuhat üheksa alates muutunud ning ähm, äh, haldusnõukogu on seisukohal, et praegused in-, äh, intressimäärad on sobivad ning me oodame, loodame, et hinnastabiilsus säilib keskpikas perspektiivis. lisaks määrade vähendamisele võttis haldusnõukogu vastu täiendavad laenutoetusmeetmed aastal kaks tuhat üheksa, tagamaks seda, et rahaturud saaksid äh, sujuvalt toimida, et rahastamistingimused paraneksid äh, ning et majandusele tuleks laenuraha. Äh, need mittestandardsed meetmed on saavutanud soovitud eesmärgi. eriti on nad avaldanud Äh, survet rahaturu ja pankade laenumääradele. ja seega on äh, toetatud äh, majapidamiste ja ettevõtete finantseerimist õigeaegne ning sobiv poliitiline tegevus eurosüsteemis reaktsioonina kriisile ning Euroopa Keskpanga usaldusväärne soov hinnastabiilsust säilitada on aidanud kaasa usalduse Äh, säilitamisel ning aidanud säilitada hinnastabiilsust keskpikas perspektiivis ning on toetanud majanduse taastumist Eurotsoonis, äh, kus olukord on endiselt väga ebakindel. ma tahaksin siinkohal rõhutada, et kui Euroopa Keskpank võttis vastu need ebastandardsed rahanduspoliitika meetmed, siis meil oli ka juba olemas nende järk-järguline kaotamise strateegia Äh, kui rahaturutingimused para-, finantsturutingimused paranesid, kui majandus hakkas taastuma, siis eurosüsteem äh, käivitas järk-järgulise nende ebastandardsete meetmete kasutuselt kaotamise. Äh, nende meetmete õigeaegne lõpetamine oli ja on kohane. see aitab vältida turumoonutusi, mis võiksid tekkida, kui sellised meetmed on kasutusel kauem kui vaja ning selleks, et anda pankadele stiimuleid äh, restruktureerida ja oma bilanssi ümber korraldada. niisiis septembris kaks tuhat üheksa ja märtsis kaks tuhat kümme me otsustasime kasutuselt järk-järgult äh, kaotada mõned need erakorralised meetmed ning äh, vähendada nende pikaajaliste operatsioonide hulka märtsi alguses otsustas haldusnõukogu tulla tagasi muutuvhinnaga pakkumismenetluse juurde. me alustasime eh, sellest, et operatsioon viidi läbi kahekümne kaheksandal aprillil kaks tuhat, see tähendab siis homme. samal ajal me jätkame Äh, piisava likviidsuse tagamist euro, eurotsooni pankadele ja viime läbi peamisi refinantseerimisoperatsioone äh, kindla määraga pakkumismenetluste läbi. Äh, teeme seda nii kaua kui vaja ning vähemalt selle aasta oktoobrini. niisiis, see on mõeldud selleks, et soodustada laenude andmist Eurotsooni majandustele ning toetada Eurotsooni majanduse taastumist. ei ole vist vaja öelda, et kui äh, ohud äh, hinnastabiilsusele peaksid tekkima, siis haldusnõukogu äh, rakendab koheseid ja õigeaegseid meetmeid. proua eesistuja, nüüd räägiksin fiskaalpoliitikast eurotsooni eelarve olukord vähenes kahe, halvenes kahe tuhande üheksandal aastal eh, oluliselt, eh, selles, see oli tingitud majanduse kokkutõmbamisest, eh, fiskaalpoliitikast, stiimulitest ning sellest, et valitsused finantssektorit toet-, toetasid. Eurostati viimased hinnangud näitavad, et riigi eelarve puudujärg kasvas kahe tuhande, kahelt protsendilt kahe tuhande kaheksandal aastal kuue koma kolmele protsendile kahe tuhande üheksandal aastal Äh, nendest äh, riik, eurotsooni riikidest juba kolmeteistkümne vastu on algatatud ülemäärase eelarve defitsiidi menetlus ja kõik äh, eurotsooni riigid on vähemalt kolmeprotsendises puudujäägis. kui tugineda kaasajastatud stabiilsusprogrammile, siis on eelarve eelarve olukord enamikes riikides ei parane enne kahe tuhande üheteistkümnendat, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat Äh, avalik, riigi rahanduse olukorra vähenemist äh, iseloomustab ka äh, praegune stabiilsusprogramm. keskmine võlg SKT suhtarvu suhtes peaks jõudma kahe, kaheksakümne seitsme protsendini kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võrreldes kuuekümne kuue protsendiga kahe tuhande seitsmendal aastal seega kakskümmend üks protsendi punkti kõrgem kui viis aastat tagasi niisiis eelarve eh, tasakaalutus on üsna ulatuslik, laiaulatuslik ning ilmselt püsib veel eh, üsna mit-, hulk aega. Eh, eelarve olukorra halvenemine on olnud eriti hull terves reas Eurotsooni riigis, Iirimaa, Kreeka ja Hispaania on oma riigieelarve puudujäägiga jõudnud juba kahekohaliste arvudeni Kreeka eelarve puudujääk kahe tuhande üheksandal aastal näitas, et on, on väga tõsine eelarve puu-, ebatasakaalutus ja see tõi, põhjustas negatiivseid reaktsioone finantsturgudel. Äh, täiendavad finantskonsolidatsiooni meetmed, mis Kreeka valitsus võttis kasutusele märtsis kaks tuhat kümme. me tahame öelda, et meie pank tervitab neid meetmeid, need aitavad saavutada ambitsioonikat, aga äh, sobivaid eelarve eesmärke kahe tuhande kümnendaks aastaks. kõik need meetmed tuleb ellu rakendada õigeaegselt ja tõhusalt aga vaatamata Kreeka valitsuse lubadustest need meetmed kahe tuhande kümnendal aastal ellu rakendada ning eh, Eurotsooni riigijuhtide avaldustest eh, kahekümne viiendal märtsil ja Eurogrupi avaldustest üheteistkümnendal aprillil on eh, surve finantsturgudele püsinud ning viimasel ajal ka intensiivistunud on oluline, et majandusprogramm, mida praegu ette valmistatakse Euroopa Komisjonis, Euroopa Keskpangas, IMF-is, et me kõik koos eh, Kreeka võimudega eh, paneme paika eh, kõikehõlmavad eelarvemeetmed ning struktuurireformid, mis aitavad lahendada Kreeka eelarve ebatasakaalutuse põhjusi ja struktuuriliselt nõrki kohti selleks, et äh, tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus ning parandada selle riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet. üldisemalt äh, tuntakse muret selle pärast, et äh, e-, eelarve eba, eelarve tasakaalutuse püsimine Euroopas võib õõnestada avalduse, avalikkuse usaldust riigi rahanduse vastu ja tuua kaasa ohu majanduskasvusele ning finantsstabiilsusele praegustes oludes äh, on majanduskasvu ja stabiilsuse pakt, äh, mis on paik-, loodud selleks, et äh, riikide finantsseisund oleks usaldusväärne, on sattunud suurte väljakutsete ette vastuvõtmisest saadik, see oli siis aastal tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. seetõttu on praegu oluline, et kõik eurotsooni riigid peavad kinni äh, selle pakti sätetest. positiivse poole pealt võib öelda seda, et on palju tõetav, et äh, vastavalt äh, kaasajastatud stabiilsusprogrammidele on kõik Eurotsooni riigid, kus on, kelle vastu on algatatud üleliigse eelarve puudujäägi menetlus, on lubanud olukorda parandada ning äh, lootust sisendav on ka see, et enamik nendest programmidest äh, on suunatud valitsuse kulude vähendamisele ja nagu olemasolevad tõendid näitavad, on see kõige tõhusam viis, kuidas saavutada äh, eelarve tasakaalutuse vähendamine. sellele vaatamata mitmetes stabiilsusprogrammides on välja pakutud eelarvestrateegiad sellised, mis ei tugine piisavalt äh, kindlaks tehtud meetmetele, eriti äh, nende äh, programmide lõppaastatel ning paljudel juhtudel tuginevad need stabiilsusprogrammid väga optimistlikele makromajanduslikele eeldustele. selles kontekstis tahaksin rõhutada, et Euroopa Keskpank tervitab Euroopa äh, Äh, ülemkogu avaldust kahekümne viiendal märtsil, kus äh, öeldi, et tahetakse tugevdada ning täiendada olemasolevad institutsionaalsed raamingut äh, selleks, et tugevdada eelarvedistsipliini ning tagada eelarve jätkusuutlikkus. rakkerühma loomine nende eesmärkide saavutamiseks ning kõigi võimal-, võimaluste uurimine õigusliku raamistiku tugevdamiseks on väga oluline samm edasi. iseäranis on oluline parandada neid stiimuleid, mis liik-, liikmesriigide ametiasutustel on, et nad äh, viiksid ellu selliseid poliitikaid, mis toetavad riigi rahanduse jätkusuutlikkust ning hooli-, hoolitseda selle eest, et majanduse üle toimuv järelevalve tooks kaasa tõhusad poliitilised meetmed, mis hoiavad ära riskid eelarvele ning on suunatud struktuuriprobleemide lahendamisele ja edendavad konkurentsivõimet Euroopa Liidus Äh, proua eesistuja, lõpetuseks äh, tahaksin äh, peatuda küsimustel, mis puudutavad finantssektori reguleerimist ja järelevalvet. mis puudutab regulatiivseid reforme, mille G kakskümmend juhid on paika pannud, siis selles osas on juba väga olulist tööd tehtud või see töö on käimas, aga me ei tohiks olla olukorraga rahul on äärmiselt oluline, et nende regulatiivsete reformide hoog ei vaibuks väga palju on veel vaja ära teha. kõigepealt on oluline, et äh, planeeritud reformid tõesti viiksid harmoniseeritud globaalsele regulatiivsele raamistikule. teiseks Äh, väga oluliseks prioriteediks on see, et Baseli komitee ettepanekud, mis puudutavad kapitalinõudeid, puhvreid ja likviidsusstandardeid, äh, on õigesti kalibreeritud ja et nende väljatöötamine viiakse kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks lõpule. ning kolmandaks peame me hoolitsema selle eest, et regulatiivne raamistik tõesti hõlmab kõiki süsteemselt olulisi finantsinstitutsioone ning moraaliriski probleem, mis nendega on seotud, äh, leiab samuti täiel määral käsitlemist Euroopa Liidus äh, tuleb kapitalinõuete direktiivi tõhustamine kohe vastu võtta ning äh, samuti alternatiivsete investeerimisfondide juhtide osas tuleb kiiresti saavutada kokkulepe. mis puudutab uute äh, järelevalveraamistike loomist Euroopa Liidus, siis on oluline, et õigusloomealane protsess, mis puudutab neid ettepanekuid, mida on teinud Euroopa Komisjon, jõuaks lõpule nii kiiresti kui võimalik ning et kõik äh, olulised asja, osapooled jõuavad kokkuleppele õigusliku teksti osas, nii et, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja kolm uut Euroopa järelevalveorganit äh, on äh, tegevusvõimelised esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist. me ei tohi hoogu kaotada siinkohal tahaksin lisada, et Euroopa Keskpank on äh, teinud äh, häid edusamme ettevalmistuste vallas, tagamaks seda, et Keskpank suudab tõhusalt äh, oma ülesandeid täita sellest ajast saadik, kui süsteem käivitub. ma tahaksin teile kinnitada, et see toetus, mida Euroopa Keskpank hakkab süsteemsete riskide nõukogule osutama ning tulevased sidemed nende vahel ei mõjuta Euroopa Keskpanga eesmärke ning ülesannete täitmist. Need eesmärgid ja ülesanded on lepingutes selgelt äh, kirjas. Euroopa Keskpanga peamine eesmärk on säilitada hindade stabiilsus ning äh, ühtne rahanduspoliitika on suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Euroopa Keskpank ning äh, riikide keskpangad äh, viivad sõltumatult äh, ellu neid ülesandeid, mida aluslepingud on neile andnud. seega ei saa olla ega tekigi mingit võimalikku konflikti keskpanga rahanduspoliitika vahel, mille eesmärgiks hinnastabiilsuse säilitamine ning nende ülesannete täitmise vahel, mis aitavad kaitsta finantsstabiilsust. Euroopa Keskpanga soovitused ei puuduta rahandus, euro-, ega ka seda e, rahanduspoliitikat, e, mida me ajame väljaspool Eurotsooni. samal ajal e, makrotasandil tehtav usaldusnormide järelevalve saab soodustada rahanduspoliitika elluviimist, aidata vältida süsteemseid riske ning leevendada nende mõju, kui need peaksid tekkima niisiis, enne kui ma lõpetan, tahaksin rõhutada, et õigeaegne ning järjekindel eh, regulatiivsete ning järelevalvereformide elluviimine ning uue raamistiku loomine makrotasandil toimuva usaldusnormatiivide järelevalve üle annab olulise panuse eh, süsteemsete riskide ohjamisele ning Euroopa finantssüsteemi vastupidamisvõime tugevdamisse eh, keskpanga jaoks äh, on suur au, et meile on antud väga eriline roll äh, selle makromajandusliku usaldusnormide järelevalve teostamise osas. kuigi meie ees on väga raske ülesanne, olen ma täiesti kindel, et Euroopa Keskpank koostöös äh, liikmesriikide keskpankade ja teiste organitega suudab selle ülesande edukalt ellu viia Äh, proua eesistuja, lugupeetud äh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, minu ettekanne täna, äh, mille ma siin teie komisjonis esitasin, on viimane, mille ma pean Euroopa Keskpanga asepresidendina ja ma tahaksin teid tänada kollekt-, konstruktiivse mõttevahetuse eest, mis meil viimase kaheksa aasta jooksul on toimunud. ma olen alati hinnanud seda koostööd ja viljakat dialoogi majandus- ja rahanduskomisjoniga niisiis äh, suur aitäh tähelepanu eest ja nüüd ma olen teie käsutuses, et vastata teie küsimustele. Äh, suur aitäh ka teile, härra Papademas. see aplaus, mida te just kuulsite, tõenäoliselt näitab, et ka meie hindame väga neid häid suhteid, mis Econil on teiega seni olnud ning äh, seda ka presidentide, äh, esimeeste ja aseesimeeste tasandil. nüüd siis äh, loen ma ette nende nimed, kes on sõna palunud ja kes veel sõna soovivad, need palun andku sellest kohe märku, et viimase kümne minuti jooksul ei oleks kahtekümmend sõnasoovijat. kas keegi soovib veel sõna? Sven? proua Stailer? kõigepealt Wolf Klints. härra asepresident, suur tänu selle eest, et olete täna tulnud siia meie juurde. Teie esimene kõnepunkt oli ka esimene siin minu kommentaaride osas Funktioniert's? härra asepresident, teie esimene kõnepunkt oli ka äh, minu märkuste osas esimene, ma tänan teid äh, teie töö eest Eurotsoonis, te olete siin olnud äh, tõesti euro stabiilsuse eest olnud esivõitleja olete tulnud ka kohtumisele Euroopa Parlamendi esindajatega siin ja ka Frankfurdis, selle eest sooviksin ka tänada. ma sooviksin rääkida kahest asjast, kõigepealt kriis Kreekas ei ole välistatud, et see päästemeetmete pakett kombineeritakse ähm, nõudega, et senised võlausaldajad peavad oma nõuetest loobuma, siin on tegu eelkõige suurte Saksa ja Prantsuse pankadega, kes äh, äh, on äh, Kreeka valitsejale andnud laenusid, mis usald-, ulatuvad kahekohaliste miljardisummadeni. et kas selline otsus võib pangad raskustesse viia? kas teie arvate, et sellest võib tekkida näiteks teine panganduskriis? teine äh, punkt. minu koduriigis äh, Saksamaal on ökonomiste, kes ütlevad, et see, mida praegu oodatakse Kreekalt, nimelt see restruktureerimispakett äh,, sisaldab endas põhimõtteliselt äh, riski, mis äh, viib depressioonini. Nad äh, viitavad siin Jan Brüningi ähm, siis äh, viimase ähm, Saksamaa finantskantsleri äh, poliitikale, kes oli siis finantskantsleriks enne äh, natsionaalsotsialistide valitsust ja tollal jõuti just ähm, depressioonini tänu sellele, sellisele poliitikale. see peaks lahendama Äh, äh, probleemi, et meil on küll ühine raha, ühine valuuta, aga meil ei ole ühist rahanduspoliitikast. ja see tähendab, et see pakt on tegelikult ebapiisav. stabiilsuspakti eeskirju on ka tihti rikutud. nimelt üks punkt, mis on stabiilsuse jaoks äärmiselt oluline, konkurentsivõime, siis see isegi ei käi stabiilsuspakti alla. me oleme näinud, et selline riik nagu Hispaania Äh, natukene enne Kreeka kriisi oli isegi, äh, omas isegi rohkem äh, vahendeid, kuid seoses ähm, poliitiliste arengutega ja seoses konkurentsivõime vähenemisega on samuti raskustesse sattunud. ma sooviksingi kuulda meeleldi teie ettepanekud, et kuidas me tulevikus selliseid probleeme saame lahendada, tänan. Uh, ma arvan, mulle tundub, et ma pean võtma küsimusi rühmade kaupa, muidu me ei saa äh, kuidagi valmis. Anni, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka härra asepresident selle väga üksikasjaliku ja huvitava ülevaate eest, mis te meile esitasite. kõigepealt ma sooviksin rääkida äh, praegustest läbirääkimistest, mis toimuvad ähm, Euroopa Keskpanga, Eurotsooni, ähm, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Kreeka ametivõimude vahel. siin on tegu äh, toetusmehhanismide äh, väljatöötamisega. Euroopa Keskpank on osaliseks nendes läbirääkimistes. millist konkreetset rolli te näete äh, siin äh, Euroopa Keskpangal nende toetusmehhanismide väljaehitamisel. teiseks, me rääkisime siin juba finantsprobleemidest Eurotsoonis. Te ütlesite, et kolmteist riiki, kes kuuluvad Eurotsooni, on sattunud finantsprobleemidesse. see on tõesti väga muljetavaldav fakt ja ma, ma tuleksin siin tagasi Kreeka äh, juhtumi juurde. Kreeka ametivõimud on juba ka rakendanud vastu võetud ähm, nõudeid, siin on tegu väga oluliste meetmetega. minu küsimus on järgmine. turgude surve on äh, isegi suuremaks muutunud, vaatamata nendele meetmetele, mida Kreeka pool on võtnud mida arvate teie sellest turgudepoolsest suurenenud survest, kas teie arvate, et seda saab selgitada seeläbi, et turud ei usalda Kreeka võetud meetmeid? kui te arvate, kas te arvate, et see surve on suunatud ainult Kreekale või on see suunatud üldiselt ka Eurotsoonile? ja nüüd lõpetuseks, härra asepresident, kas on olemas võimalus, et Euroopa Keskpank pannakse taas kord äh, proovile, sellepärast et äh, öeldakse, et pole võimalik, et Euroopa Keskpank annab liikmesriikidele otse laene selleks, et välistada spekulatsioone, sellepärast et sellisel juhul peaks ju selle poliitika üle vaatama, suur tänu. jah, ja palun järgmine kõneleja, Philipp. Papademos, thanks for the uh,, for the presentation and for your presence here uh,. As... suur aitäh! meie Roheliste fraktsioonis austame kindlasti Euroopa Keskpanga sõltumatust. kuid me tahaksime, et sellist sõltumatust suudaksid üles näidata ka poliitikud, kes ähm, äh, määravad tegevussuundi selles komisjonis olen ma tihti olnud tunnistajaks sellele, et kui Euroopa Keskpank ütleb, et meil on vaja fiskaalset konsolideerimist, ehk siis äh, tuleb äh, rünnata nii-öelda kulude poolt äh, ja see on väga ühekülgne lähenemine, siis äh, ma arvan, et see on poliitiline, poliitiline otsus ja poliitiline väljund. me peame poliitilisel tasandil otsustama, kuidas tagada nõndanimetatud fiskaalne tervis. loomulikult ei soovi keegi näha suurt defitsiiti, sest see ei ole tervislik ja see ei ole jätkusuutlik aga me peame endalt küsima, kas me tõstame pigem tulusid või kärbime kulusid ja seda ei saa otsustada teie, see ei ole teie asi, seda otsustame meie. meie vastutame oma valijate ees. see, et ähm, liikmesriikide avalikud sektorid on erineva suurusega, ei näita veel seda, et äh, need toimivad väga erinevalt. näiteks tervishoid, see on tavaliselt erasektori asi. kuusteist protsenti SKT-st kulub ähm, tervishoiule, see on siis keskmine näitaja. Äh, vabandust, keskmine näitaja Euroopas on kaksteist protsenti. ja seetõttu kutsun Euroopa Keskpanka üles kui te soovite jääda ise sõltumatuks, siis austage ka poliitikute sõltumatust. Nemad peavad saama sõltumatult otsustada, kuidas äh, jõuda meie ühiste eesmärkideni. Äh, suur aitäh, nüüd on siis mahlakad, esimesed mahlakad küsimused esitatud ja annan vastuseks sõna Euroopa Keskpanga esi-, esindajale, kuid äh, härra Papademasele, kuid meil on siis pärast seda veel kuulata neli küsimust. suur aitäh! mõned küsimused kattusid ja ma vastan kõigepealt esimesele äh, küsimusele, mis puudutas seda, kas äh, kriis veel jätkub, millised on äh, riikide riskid ja kas on võimalik, et ähm, praegune asjade seis viib teistkordse panganduskriisini, me eeldame, et see nii ei ole, kuid tunnistame samas, et euroala ja laiemas mõttes ka Euroopa Liidu pangandussüsteem alles kohandub uue olukorraga, et võimendusprotsess jätkub, kuid samas on kriis aeglustumas. ei ole samas siiski võimalik välistada, et järgmistel aastatel väga tagasihoidliku majanduskasvu tõttu siiski kasvavad defitsiidid ja see toob kaasa äh, riski, et kannatab reaalmajandus ning äh, finantssüsteem ja pangandussektor. süsteemid, mis, äh, riskid, mis seostuvad riikidega ja fiskaalsüsteemi riskid on midagi sellist, millega pangandussektor peab rinda pistma, kuid üldiselt arvan ma siiski, et me oleme kriisist väljumas et pangandussektor on samuti kriisist väljumas ja me eeldame, et majandus taastub, kuigi äh, tagasihoidliku kiirusega ning äh, see toob endaga kaasa positiivseid muudatusi. Ähm, siin öeldi ja seda on öeldud varemgi, et äh, fiskaalkonsul-, konsolidatsiooni programm Ähm, mis on ähm, suunatud väga lühikesele ajaperioodile, võib kaasa tuua äh, väga sügava ja järsu majanduslanguse ja millised on sellise tegevuse tagajärjed. ma arvan, et me ei tohiks automaatselt järeldada, et selline konsolideerumine eriti juhul, kui see jaguneb äh, pikema arvu aastate peale, toob kindlasti kaasa negatiivse äh, tulemuse majanduskasvu seisukohast. tegelikult olen ma vastupidisel veendumusel ja ma usun, et on väga oluline teha vahet lühiajalisel mõjul, mis on ajutine, ning tõepoolest selline mõju võib majandustegevusel olla ja pikaajalisel mõjul, mis tõenäoliselt on positiivne, vähemalt meil on põhjust seda oodata just sellepärast ma arvangi, et fiskaalne konsolideerumine on üks tähtis eesmärk, sest kui me selliseid samme ei astu, siis mõju intressimääradele ja erasektorile on kindlasti negatiivne. seega, hea avaliku sektori äh, finantsjuhtimine tähendab seda, et me pikemas perspektiivis toetame majanduskasvu ja nendes riikides, kus praegu viiakse läbi lühiajalisi fiskaalkohaldusi, nendes riikides saadakse kindlasti pikaajalist kasu selle praeguse tegevuse mõjudest. ressursside vabanemine Äh, erasektori toetuseks, toob kaasa selle positiivse mõju. ja konsolideerumise jätkudes äh, tekib ka usaldus, mis praegu on löönud kõikuma Kreekas ja ka mõnes teises riigis. ja nüüd ma jõuan kolmanda küsimuseni, mis te küsisite fiskaalkohaldusega käsikäes peavad käima strukturaalsed reformid, mis muudavad majanduse tootlikumaks ning riigi konkurentsivõimelisemaks. ja kui see nii on, siis tekib lisakanal, mille läbi saab toetada äh, majanduslikku arengut. ma olen nõus, et viimastel aastatel on majanduse järelevalve Eurotsoonis ning üldiselt rääkides ka terves Euroopa Liidus olnud ebapiisav. ja seda mitte ainult äh, vajaliku fiskaaldistsipliini alalhoidmisel äh, ning see oli probleemiks just headel aegadel, sest tegelikult oleks tulnud ju headel aegadel äh, koguda varusid, millega üle elada langusajad, kuid lisaks sellele tuleb tunnistada ka seda, et majanduse järelevalve ei olnud tõhus see küll toimus, kuid ei hinnatud piisavalt seda, mida toob kaasa erinevate regioonide erinev areng ja ebatasakaal regioonide ja riikide vahel konkurentsivõime suured äh, lahknevused ning ähm, lisaks ei hinnatud ka seda, kui erinevad on majandused eurotsoonid siseselt nagu ma ütlesin juba sissejuhatavas sõnavõtus, ootame me ühest küljest seda, et stabiilsus- ja kasvupakt tugevneks ning et äh, tugevneks ka institutsiooniline raamistik, mis ähm, aitaks kaasa äh, tasaka-, äh, tasakaalu saavutamisele ning erisuste vähenemisele, kuid teisest küljest on meil vaja ka paremat järelevalvet, meil on vaja meil on vaja mm, jälgida rahvusvahelise konkurentsivõime arengut ning toetada selliseid tegevusi, mis aitaksid konkurentsivõimet üles ehitada ning mis tooksid kaasa suurema sidususe Eurotsooni majandusruumide vahel ning olen teinud ka vastavaid ettepanekuid mis puutub Euroopa Keskpanga rolli läbirääkimiste laua taga, siis me oleme üks partnereid koos Euroopa Komisjoni ning ka Rahvusvahelise Valuutafondiga ja omalt poolt aitame me kaasa ähm, uue programmi ettevalmistamisele koostöös Kreeka ametivõimudega ja see programm peaks valmima enne kui tehakse otsus, milliste mehhanismidega Kreekat toetada. ja meie paneme erilist rõhku nendele küsimustele, mis on seotud fiskaalkohaldusega ja see on programmi keskmes, kuid lisaks sellele keskendume me ka reformidele, mis aitavad äh, tõhustada Kreeka riigi konkurentsivõimet korduvalt on rõhutatud ja minagi soovin rõhutada, et Eurotsooni majandustel on väga tähtis aru saada, et riigi enda poliitika, tööjõupoliitika, maksupoliitika, ähm, strukturaalsed reformid, kõik need peavad olema sellised, et nad vastaksid Euroopa Keskpanga äh, ning Eurotsooni üldistele äh, eesmärkidele ja euro kasutamise kriteeriumitele, ma leian, et äh, need on tegelikult kõige olulisemad eesmärgid, mida riik peab silmas pidama, kujundades oma rahandus- ja maksupoliitikat, sest ei ole võimalik, et äh, ühe riigi inflatsioon äh, võib korduvalt ja oluliselt kõrvale kalduda sellest kaheprotsendilisest eesmärgist ning ähm, see, et suudetaks püsida etteantud inflatsioonikriteeriumi raames, on oluline eesmärk kõigile liikmesriikidele. Euroopa Keskpanga praktiline roll seisneb selles, et Euroopa Keskpank äh, vahendab makseid, kuid ise ta neid äh, makseid äh, ei tee. jah, ma saan aru, et meil ei ole aega, jälle üks kriis kuid äh, lubage mul rääkida ikkagi veel ka turul avaldatavast äh, survest. ennekõike tegelikult on äh, probleem ikkagi Kreeka fiskaalsuutlikkuses ja selles, et Kreeka peab suutma leida lühiajalist lisarahastust. ja kõige olulisem on praegu vaadata tulevikku vaadata, kuidas see uus äh, programm äh, kokku pannakse ja kuidas seda õnnestub hakata rakendama. Öeldi ka, et Euroopa Keskpank ähm, pöörab liiga suurt tähelepanu kulude poolele, et defitsiite vähendada. ma tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt äh, ma olen nõus, et avaliku sektori suurus ei näita ilmtingimata, kui tõhus see sektor on, kuid leian siiski, et tihti see nii on kui me vaatame erinevate riikide kogemusi erinevate aastate lõikes, siis võin ma küll nõustuda, et suurus ei määra iseenesest tõhusust ning teatud riikide puhul on ähm, suur avalik sektor ka väga tõhus, kuid äh, teiste riikide puhul on meil siiski väga halbu kogemusi ja see ei ole sugugi mitte poliitiline märkus, sest ütlesin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus, et kui me keskendume ennekõike kulude poolele, teeme me vajalikku ja tähtsat tööd, sest kogemus on näidanud, et kuludele keskendumine on kõige parem viis ähm, defitsiiti jätkusuutlikult kahandada. kui on ka mingeid muid võimalusi, mis oleksid paremad, siis peavad sellega tegema, tegelema asjaomased asutused, kuid meie kogemus näitab, et kuludele keskendumine on hea mõte. ma ei ole teiega nõus, et tegemist on poliitilise avaldusega. pigem on tegemist avaldusega, mis põhineb ajaloolistel andmetel, aitäh! aitäh ka teile! nagu ikka, on tekkinud probleemid. kõigepealt esitatakse küsimusi, millele on vaja tõesti vastata väga detailselt ja siis on veel sõnasoovijaid praegu kuus. Need kuus sõnasoovijat ma võtan, kuid kellelegi teisele rohkem sõna ei anna. teoreetiliselt on meil aega neli minutit kuid ma luban seda keskustelu jätkata veerand üheteistkümneni, sest ähm, alguses oli kohal väga vähe liikmeid, me alustasime tegelikult koosolekuga veerand kümme. ja mitte keegi ei saa rääkida üle ühe minuti, härra Šultis. suur tänu, proua esinaine. härra asepresident, härra Papateemas mul on väga hea meel selle üle, et te olete siia tulnud ja ma tänan selle eest, et te olete siia tulnud, ma tänan teid ka selle ettekande eest. minu küsimus puudutab loomulikult äh, kriisi Kreekas. ma ei soovi teilt vastust äh, kui kreeklaselt, kui äh, ma sooviksin teilt vastust kui Euroopa Keskpanga asepresidendilt. esiteks mida teie Euroopa eh, Keskpangas tunnete, kui te näete, et te peate IMF-i eh, kaasama Eurotsooni päästmiseks. millised on teie tunded siinjuures, milliseid järeldusi te teete sellest, kas te olete rahutu, olete te rahulolematu sellise menetlusega? võib-olla Euroopa Keskpank eh, näeb seda isegi traagilisemalt, kui te arvestate sellega, et te peate samasugust skeemi võib-olla kasutama tulevikus ka Portugali ja Hispaania puhul. teiseks, leping ei näinud sellist asja iialgi ette, loomulikult mitte. aga kui IMF eh, nüüd uued tingimused eh, pakub ja kui finantsprogrammiga Kreekas eh, saab need tingimused ka täita, siis mis oleks Euroopa Keskpanga roll sellises koosmängus? suur tänu. kolleegid, ma tõesti palun, et te teeksite lühidalt, sellepärast et see ei ole õiglane härra Papatimose osas, sest tal on praegu ainult kolm minutit aega vastata kahekümnele äh, küsimusele. Sven, palun. väga lühidalt. ma lugesin teie aastaaruannet ja ma sooviksin rõhutada, et äh, mis puudutab sisemisi, äh, sisemist ebatasakaalu siis äh, ja liikmesriikide raskusi, siis seda ei ole piisavalt rõhutatud. siin on küll räägitud äh, ähm, riikide rahapoliitikast, kuid ei ole piisavalt rõhutatud probleeme ja ei ole piisavalt rõhutatud ka kontrollmehhanisme. ma teeksin ühe kommentaari. peale meie külastust Euroopa Keskpanka meil tekkisid mõningad äh, muret seoses sellega, milline on Euroopa eh, Liidu kontrollivõimalused teie institutsiooni üle, et kas siin osas saab midagi teha, ma piirdun praegu selle küsimusega. ja sellega pean kinni ka oma kõneajast. suur tänu, täpselt üks minut ja Katrin Stiller, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ka härra Papademosele. ma sooviksin küsida ühe kiire küsimuse selle kohta, et millised on need kõige olulisemad äh, õppetunnid, mida me peame mm, Kreeka kriisist õppima, et teie ettekandes äh, me võime ka lugeda ja ka nagu paljud äh, juba mainisid, on probleem selles, et Portugal on lähenemas samale probleemile nagu Kreeka praegu on, nagu ka teie ettekandes on kirjas, et ähm, Saksamaa, Belgia, Itaalia, Luksemburg äh, on samuti sattunud äh, raskustesse seoses äh, avaliku sektori finantsvahenditega. ma isegi ei taha mõelda, mida võib selline võimalik kriis endaga tulevikus kaasa tuua. ja kes asendab teid tulevikus? suur tänu! suur tänu, meie komisjon on küll ka äh, härra Papateemose asendaja leidnud juba ja kinnitanud selle. ja nüüd Udo Pulman. härra Papateemos, sotsialistide ja demokraatide nimel suur tänu teie viimaste aastate töö eest, suur tänu ka selle eest, et olete teinud nii head äh, kommunikatsioonitööd meie kojaga. meil on väga palju muresid, mitte ainult Kreekaga seoses, vaid ka teiste probleemidega seoses komisjon ütles, et me vajame euroopalikku mehhanismi, härra Rehn nimetas seda Euroopa ähm, Euroopa rajaduseks, mis peaks siis tagama äh, eurotsooni stabiilsuse, mina küsiksin, milline on teie arvamus selle ettepaneku kohta ja kuna me tegu on meie viimase koosolekuga teiega, siis mul ei oleks midagi ka selle vastu, kui te äh, väga äh, avaliku, avatult ka oma isikliku arvamusega siin välja tuleksite ja ei tunneks ennast piiratuna oma praegusest positsioonist. suur tänu ja nüüd Werner Langen ja siis on Annika Tjörvid, kes on ka viimased kaks kõnelejat. Äh, härra Langer ei soovi sõna, siis Annika, palun. suur tänu, proua esinaine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 mul on küsimus äh, järelevalvereformiga, te ütlesite, et see on äärmiselt oluline, et järelevalvet äh, reformida, see oleks väga hea ka süsteemi jaoks ja, ja hea oleks ka see, kui see esimesel jaanuaril jõustuks. Euroopa Parlamendis me räägime aina tihedamini Euroopa äh, lahendusest kõikidele pankadele, et see lahendus oleks ka piiriülene. me soovime ka Euroopa järelevalvet pankadele ECOFIN-i nõukogus Euroopa Komisjoni ettepanekul räägitakse riiklikest järelevalveasutustest, mitte Euroopa tasandi järelevalveasutustest. nii et komis-, nii et parlament pakuks välja Euroopa lahenduse, kuid komisjon ja nõukogu ei ole nii ambitsioonikad. milline oleks teie ettepanek? teine küsimus, lühikene küsimus süsteemsete riskide nõukogu kohta, et kuidas te näete seda süsteemi? suur tänu! kui äh, olete nüüd valmis vastama nendele küsimustele nii kiiresti kui võimalik. The... Äh, mis puudutab äh, IMF-i kaasatust, siis ma tahaksin öelda, et IMF pidi alati osalema tingimusel, Äh, ta pidi osu- äh, äh,, pakkuma meile tehnilisi teadmisi ja toetust. Äh, otsus on langetatud, et juhul, kui aktiveeritakse finantstoetuse mehhanism Eurotsooni riikides, siis ka IMF annab oma panuse. samal ajal leian ma, et see on praktiline lahendus ning oluline on see, et programm, mis on äh, ette valmistatud, äh, viiakse ellu õigeaegselt ja et see programm tõesti käsitleb äh, Kreeka struktuuri- ja eelarvepoliitika aluspõhjusi. ma ei usu, et tekib mingeid probleeme ühise seisukoha saavutamisega erimeelsused tõstatusid juba läbirääkimiste käigus ja need on võimalik seetõttu ka tõhusalt lahendada ning kokkulepe on võimalik saavutada kõik, kõigi institutsioonide vahel ja, ja ka Kreeka valitsusel, et nendel institutsioonidel on samad eesmärgid. ma usun, et meie raport rõput-, rõhutab piisavalt äh, sisemist tasakaalutust Eurotsooni riikides, aga äh, väga paljudel erinevatel foorumitel äh, on rõhutatud, kui oluline on tähelepanelikult jälgida seda ebatasakaalutust. see on teema, millega, mida me oleme aastate jooksul pidevalt rõhutanud. ma tahaksin öelda veel seda, et viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidu liikmesriikide positsioon Keskpangas tugevnenud, me oleme eh, seda ka tunnustanud nüüd kõige olulisemad õppetunnid Kreeka äh, fiskaalkriisist ähm, on omandatud eelkõige Kreekas, kus nii võimud kui ka avalikkus on täiel määral aru saanud, et on vaja äh, saavutada usaldusväärne ning jätkusuutlik eelarveseisund ning samuti saadakse täiel määral aru, et on vaja reforme, et majandus muutuks tõhusamaks Äh, sarnased probleemid, aga mitte samal määral, seisavad ka teiste riikide eest. Äh, mõnedel riikidel on rohkem tööd teha eelarvepoliitika valdkonnas, teistel jällegi tuleb teha edusamme konkurentsivõime parandamise osas ning ma usun, et hilju-, hiljutised sündmused on, äh, nagu siin mõned ütlesid, on olnud äratuseks, mis on Äh, viinud poliitika korrigeerimiseni, äh, püüdega taastada nii konkurentsivõime kui saavutada ka usaldusväärne eelarve olukord. see on äh, kõik, mida võib öelda siis Kreeka kriisi positiivse mõju kohta. selle kohta, kuidas see kriis on mõjutanud teisi riike, mis seisavad sarnaste probleemide ees Euroopa rahastu, mida teie kirjeldasite, on väga suur äh, progr-, projekt ning väga palju sõltub sellest, kuidas seda määratletakse. ma pean ütlema, et minu isiklik seisukoht, aga ka panga seisukoht on selline, et kõigepealt ähm, äh, me peaksime tugevdama olemasolevat institutsionaalset raamistikku, täiendama Äh, äh, ja tugevdama majanduskasvu ja stabiilsuspakti, samuti parandama järelevalvet ning järelevalve parandamine võimaldaks äh, kriise vältida mulle tundub, et kriiside ennetamine on just nimelt see, millele me peaksime rõhku asetama, mitte niivõrd nendele mehhanismidele, mis aitavad kriisiga toime tulla, kui see kriis on kord aset leidnud. täpsed mehhanismid, mis tuleb luua Äh, nõuavad väga põhjalikku mõtlemist, sellepärast et need peavad olema äh, kooskõlas lepingu sätetega. eriti äh, siis äh, ja samuti peavad nad olema kooskõlas äh, moraalsete riskide vältimise põhimõttega ning samal ajal, kui see mehhanism luuakse, ta peab olema tõepoolest tõhus äh, mis aitab ühelt poolt äh, kriisiga toime tulla ja teiselt poolt aitab äh, kohaneda äh, ja kriisi kordumist tulevikus vältida. viimane kaks, viimased kaks küsimust puudutasid järelevalvestruktuuride reformi. jah me hindame seda seisukohta, millele Euroopa Parlament ja see, teie komisjon on selles küsimuses asunud, aga me leiame, et antud hetkel on komisjoni ettepanekud eriti need ettepanekud, mis puudutavad makrotasandi usaldusnormide järelevalvet, on realistlikud. tõepoolest, igapäevane järelevalve on liikmesriigide ametiasutuste pädevuses, aga sellele vaatamata eh, reform makrotasandil tähendab ka koordineerimise olulist tugevdamist, koostöö tugevdamist järelevalve vallas. samuti äh, pöörab see tähelepanu äh, potentsiaalsetele tulevastele kriisidele, aitäh! ma kardan, et ma olen nüüd kõik äh, kannatuse ja ajapiirid ületanud. suur aitäh! ma olen täiesti kindel, et me oleksime teid terve täna hommikuse istungi aja võinud siin hoida, aga kahjuks on meil veel muid asju päevakorras, sealhulgas ka järelevalvepakett ja hääletused. aga kuna tegu on viimase korraga, kuna te meie ees olete, siis suur aitäh teile veel kord selle töö eest, mida te aastate jooksul olete teinud ja selle eest, et te olete üritanud meile ja meie küsimustele vastata sellise suhteliselt lühikese aja jooksul, nii et, et veel kord suur aitäh teile ja soovime teile tulevikuks kõike head. suur aitäh veel kord! ma hindan väga, et ma sain teie komisjoni töös osaleda, aitäh! okei okay,, colleagues, we'll niisiis, kolleegid, mõne hetke pärast hakkame hääletama, ma annan teile aega, et ennast kokku võtta, hääletusnimekirjad valmis panna ja siis asume hääletama ja siis mul on ka võimalus meie külaline ära saata vahepeal All... Äh, kolleegid, ma loodan, et teil on olemas oma hääletuskaardid, juhuks kui me peaksime neid kasutama Right, where's the this hammer? Is building hands, okay. on the way to... okay, member. niisiis, lugupeetud saadikud, äh, hakkame nüüd hääletama, mulle tundub, et see hääletus täna väga keeruline ei tule äh,. Äh, akende eest on kardinad ära võetud, kardinad olid enne all, sellepärast et äh, meie äh, istungid äh, kanti üle sel ajal, kui Euroopa Keskpanga asepresident siin oli ja seega meil oli valgusega probleeme, aga nüüd me laseme siis loomulikku päevavalgust sisse, et heita valgust oma demokraatlikele protsessidele. niisiis, esimene hääletus, mis meil on, Eh, puudutab päevakorra kümnendat punkti, mootorsõidukite grupierandi määrus ja mulle on tehtud ettepanek, et me hääletaksime seda plokina, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu. ma näen, et kellelgi vastuväiteid ei ole. sellisel juhul, kas me hääletaksime siis plokina kõik, kogu seda algset teksti ja samuti eh, küsimust viis, uus, kes on poolt, vastu erapooletud, kõik on vastu võetud ja nüüd hääletame siis teksti muudet-, muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on nüüd siis vastu võetud. ja nüüd läheme üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, mis on resolutsiooni eelnõu mootorsõidukite grupierandi määruse kohta meil on siin mõned kompromissid, aga loodetavasti pole see hääletus liiga keeruline. kõigepealt muudatus üks, mille on esitanud äh, sotsiaaldemokraadid, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud, see tähendab seda, et läheme nüüd edasi kompromissi A juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd läheme siis eh, punkt kolm, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, punkt neli sotsiaaldemokraatidelt, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme kompromissi C juurde. niisiis äh, siin kästakse meil minna punkti kuus originaal juurde. Äh, see tähendab, et me peame seda punkti vist hääletama niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheme siis kompromissi meil on siin väikene probleem tähist-, kuus B uus Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpuks saame hääletada kompromissi C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja saame minna kompromissi D juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss E osa A, kes on poolt kompromiss E osa A, kes on poolt, vastu. ma arvan, et kontrollime. niisiis, äh, me alustame hääletust. hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? peale proua Lullingu, teised on kõik hääletanud, jah kes, äh, kellel veel on probleeme peale proua Lullingu? ma arvan, et me oleme juba hääletanud. kas me avame siis hääletuse uuesti või? niisiis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. Äh, kui ta hääletusmasin ei tööta, äkki ta istub kõrval kohale. niisiis, nüüd on hääletus lõppenud. Äh, milles nüüd asi on? sotsiaaldemokraatidest on nüüd liiga palju hääletamas. nüüd on asi korras. Uh, meid ei ole piisavalt, ütleb härra Pullmann. okei. niisiis, hääletus on nüüd lõppenud niisiis tagasi lükatud. ja nüüd läheme me kompromissi E osa B juurde. kes on poolt? kas keegi ei hääleta või? tõstke oma käed üles. muidu ma loen ainult koordinaatorite hääli. kes on vastu? erapooletud? mulle tundub, et vastu võetud nüüd kompromiss E. kas te tõesti tahate kontrollida? ei. niisiis kompromiss E osa C, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja nüüd seitse D, kes on poolt? tegemist on Rahvapartei muudatusettepanekuga, seega ma arvasin, et mõned ikka tõstavad kätt ka, kes on poolt? ma, ma tahan tõesti hääli, käsi lugeda. Jean-Paul, kas sinu fraktsioon ka hakkab hääletama või? Seven D. see seitse D, kes on poolt? kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss F osa A, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss F osa B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksa kuue fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss H osa A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H osa B, kes on poolt ja tegemist on osade kaupa hääletusega, niisiis kolm osa, niisiis esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. niisiis, hääletus on alanud, kompromiss H, osa B, esimene osa. hääletus on lõppenud. loodetavasti. jah, vastu võetud. nüüd kompromiss H, osa B, teine osa. kes on poolt? teine osa, kes on poolt? Äh, nii, teine esimene osa, ütleb esimees, kes on poolt? vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud umbes sama häälte arvuga. ja lõpuks kolmas esimene osa, kui soovite, me võime kontrollida niisiis elektrooniline kontroll, teine osa, kompromiss H, osa B. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. ja nüüd siis kolmas osa, kes on poolt? kolmas esimene osa, jah, kes on poolt? nüüd läheb asi jälle raskeks. vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime ka seda elektrooniliselt. niisiis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd läheme üheksa C juurde, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt? ja me hääletame siis selle kompromissi osa A vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissi J osa B. ei, ütleb esinaine. niisiis osa B langeb ära ja punkt kaksteist sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist nüüd jah, äh, punkt kolmteist, kes on poolt, vastu. me ei ole veel tsitaatideni jõudnud, aga me hääletame punkti kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kas need tsitaadid saaks plokina hääletada? kas kõik on sellega nõus, niisiis hääletame neid plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, kõik vastu võetud. nüüd me vaatame nüüd, kust me edasi hääletame. niisiis, põhjenduspunkt A uus rahvaparteilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt A originaal, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B originaal, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, uus põhjenduspunkt C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud originaal langeb ära, põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt E vast-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt H uus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus äh, J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus K poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L uus rahvaparteilt, kes on poolt. Jean-Paul, kas sa oled oma punkti poolt vastu ja erapooletud vastu võetud? sotsiaaldemokraatide põhjenduspunkt L poolt vastu, erapooletud vastu võetud, originaal langeb nüüd ära. uus põhjenduspunkt LA Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus LB, kes on poolt, vastu, kas me kontrollime seda, sest ma ei ole päris kindel, mis toimub. niisiis põhjenduspunkt LB uus Rahvaparteilt. või vabandust, mitte Rahvaparteilt, ECR fraktsioonilt. Äh, asi on pisut segane. aga nii, nii see vist ikkagi oli. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jah, see on vastu võetud põhjenduspunkt M kuuelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M sotsiaaldemokraatidelt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja uus põhjenduspunkt MA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime nüüd, kas me oleme kõik ära hääletanud, jah. ja nüüd hääletame siis teksti muudetud kujul, kes on poolt, vastu erapooletud. see on nüüd vastu võetud. Äh, õnnitlused kellelegi. Äh, ma peaks ütlema, et õnnetlus, õnnitlused lähevad sekretäriaadile, kes on teinud äh, väga tublit tööd, et need dokumendid valmis saaks. ja nüüd hääletame punkti kaksteist ahaa. ma pean lugema nüüd esi, juhataja teadaandeid, mulle öeldakse. nimelt on, on hääletus selles punktis täiskogule edasi lükatud, sellepärast et esimeste konverents otsustas kahekümne teisel aprillil äh, lükata edasi äh, otsuse langetamise selles osas, mis puudutab siis äh, tööhõivesuuniste ja majanduspoliitika suuniste vallast astutavaid järgmisi samme. otsus äh, või põhjus on selles, et nõukogu ei ole andnud parlamendile piisavalt aega reageerimiseks ja see puudutab eriti tööhõivekomisjoni ja seetõttu tõesti Äh, ähm, me ei saa seda veel hääletada, me arutame täna koordinaatoritega, kuidas me selles küsimuses edasi käitume, kas me hääletame selle asja üle järgmisel nädalal või, või äh, teeme seda pärast seda, kui Olli Rehn on oma teatise avaldanud, nii et, et antud hetkel me ainult pöörame tähelepanu suulisele küsimusele, nii et, et ähm, asi ei ole päevakorrast kadunud, aga äh, me peame arvestama sellega, et äh, esimeste konverents tahab vaadata, mis punkti me oleme asjadega jõudnud. niisiis. aga äh, loomulikult me võime komisjoni tasandil selles küsimuses otsuseid langetada ja nüüd siis hääletame Äh, punkti üks ähm, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. küsimus üks, äh, mille on esitanud sotsiaaldemokraadid, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd küsimus kaks. selle on esitanud jälle sotsiaaldemokraadid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud küsimus kolm, originaaltekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. küsimus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. küsimus viis, seda on ALDE fraktsioonis nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. küsimus, ei, see ongi kõik. kas tõesti? niisiis, nüüd me hääletame muudetud kujul teksti üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur aitäh kõigile. ja nüüd. okei okay,, the next, the next. järgmine päevakorrapunkt on mõttevahetus muudatuste üle, mis puudutavad järelevalvepaketti. ma arvan, et varasemad kogemused on näidanud, et meil on tohutult palju inimesi, kes sellel teemal sõna soovivad võtta. ja ma ei ole kindel, kas meil on aega kõigile sõna anda ja lisaks sellele peavad ju ka raportöörid sõna saama, nii et, et ma paluksin, et kõik tõesti sõnavõtjad teeksid lühidalt ja alustame siis lühikese sõnavõtuga igalt raportöörilt, kus, kes siis keskenduksid oma sõnavõtus sellele, kuhu me oleme parajasti jõudnud läbirääkimistel kompromiss muudatusettepanekute osas. niisiis ma tuletaksin saadikutele meelde, et teoreetiliselt üritame me endiselt siis äh, äh, juhataja küsib, kas kõik raportöörid on saalis. me oleme kümme minutit ajakavast ees, aga ma ei tahaks kümme minutit viivitada. nii et, et ma arvan, et me tõesti jätkame kohe aruteludega ajad äh, siin päevakavas on niikuinii ori-, orienteeruvad ainult, nagu kõik teavad. niisiis, kõigepealt annaksin sõna äh, Euroopa Pangandusjärelevalveasutuse teemalise raporti raportöörile ja mida lühemalt te teete, seda rohkem võimalust on teil võib-olla ka teist korda sõna saada. suur tänu. ma üritan olla siis, äh, teha lühidalt ja samas ka olla väga täpne. kõigepealt paar märkust. loomulikult raport on alati äh, ühistöö tulemus ja eriti sellel korral eelkõige seetõttu, et me oleme siin nii-öelda äh, uuele maale astunud ja me peame äh, siin arvestama ka teiste raportitega, mis puudutavad ka järelevalveasutusi ja äh, kelle suundumus on täpselt samasugune. kõigepealt sooviksin tänada kõiki raportööre, variraportööre ja arvamuste koostajaid. sooviksin tänada ka äh, AFCO arvamuse koostajaid, seal oli ainult kaks erapooletuks jäänud häält. täna toimub veel üks koosolek, kus kooskõlastatakse omavahel erinevate raportööride arvamused ja peale seda, peale hääletust me istume veel kord kokku enne täiskogu äh, hääletust, et vaadata üle ka, milline on nõukogu lõppseisukoht. hetkel on äh, raske öelda, milline saab olema lõpptulemus. muudatusettepanekud ma olen kõik äh, üle vaadanud ja eile õhtul ma panin kokku ka konsolideeritud teksti ja, ja mõningad on, mõningad muudatusettepanekud ei ole vastu võetud, siinkohal tuleb teha veel mõningad tööd ja see tähendab seda, et me peame veelgi tõhusamalt tööd tegema ja parlamendisaadikutel on, parlamendisaadikud saavad siis äh, ülevaate äh, tehtavast tööst alates aastast kaks tuhat olen ma ähm, äh, olnud siin parlamendis ja arvestanud ka kõiki muudatusettepanekud, mis on tehtud ka varem sarnaste raportite puhul, eriti mis puudutab siis äh, kriisi haldamist. me rajanesime eelkõige komisjoni tekstile ja mitte nõukogu tekstile, eelkõige ka seetõttu, et äh, fraktsioonide koordinaatorid leidsid, et äh, nõukogu tekst ei ole nii äh, ambitsioonikas kui äh, parlamendi tekst. kokkuvõtteks, tegu on siis äh, siseturu teemaga. siin ei ole tegu killustatusega ega ka erinevate äh, sektorite äh, eraldamisega. me peame äh, toetama maksumaksjaid, sellepärast et ei saa tekkida tulevikus taaskord selline olukord, et maksumaksjad peavad kõik kriisid kinni maksma erinevad fraktsioonid on esitanud väga palju muudatusettepanekuid, eh, mis eh, viitavad sellele, et eh, riiklikud instantsid peavad ka tagama näiteks turgude ja toodete läbipaistvuse. see tähendab seda, et reguleerimise ja järelevalve osas tuleb teha senisest suuremaid pingutusi, sellepärast et on näha, et turud ei suuda ennast ise reguleerida. samuti on siin mõningaid äh, viiteid komisjoni ja nõukogu tekstile, komisjoni tekst äh, rääkis tehnilistest normidest ja standarditest, siinjuures aga ei arvestatud äh, Lissaboni lepingu jõustumisega. siis on meil veel ka äh, niinimetatud omnibus raport, siin me oleme äh, vaadanud kõigepealt äh, neid norme, mis on mõeldud siis äh, baasnormide äh, väljakujundamiseks ja see rajaneb eelkõige artiklitel kakssada üheksakümmend ja kakssada üheksakümmend üks. normide ettepanekuid saab komisjon muuta, juhul kui tegu on siis proportsionaalsuse küsimusega või et mõningatest standarditest jälle kinni eh, peetud. pangandusjärelevalve asutused peaksid saama aga suurema eh, kontrolli ja olulisema rolli, kui komisjoni tekst praegu ette näeb. kui komisjon tahab eh, seda ettepanekut muuta või soovib teistsugust suunda järgida, siis on neil muidugi võimalus ettepanekuid teha Äh, pankade äh, krediitide puhul me peame ka vaatama, milline on üksikute õigusaktide äh, mõju sellele olukorrale. me peame ka vaatama, kuidas ähm, me peame, kuidas me peame edasi minema nende dokumentidega, millel ei ole normatiivset väärtust konsolideeritud tekst rajaneb kolmel sambal. kõigepealt, mis puudutab parlamendi infot äh, selle kohta, millised on juba olemasolevad äh, direktiivid, samuti millised liikmesriigid on millised suunised juba üle võtnud ja milliseid äh, maad, meetmeid tuleb võtta, kui olemasolevaid õigusakte on rikutud selle kohta on ka juba arvamust avaldatud, kuigi olukord on keeruline selles osas, et äh, et institutsioonidel on siin erinevad arusaamad äh, sellest, kuidas neid, neid uusi rajatavaid instituute, institutsioone varustada ja, ja kui on erinevad äh, arvamused näiteks kapitalinõuete tingimustes ja nii edasi samuti me peame vaatama, kuidas äh, vastuvõetavaid norme hakatakse äh, rakendama ja milline on nende uute õigusaktide riigi, piiriülene mõju finantstehingutele. me peame ka vaatama, milline on rajatavate mm, asutuste Ähm, Euroopa mõõde. on olemas ka meil sisemine raport, kus räägitakse erinevate mehhanismide äh, mõjust, kuid äh, siin tuleb arvestada ka äh, riiklike mehhanismide ja riiklike institutsioonide mm, ülesehituse muutmise mõjust ma mõtlen äh, äh, siin eelkõige äh, pankadele, mis tegutsevad ühes või teises liikmesriigis. siin on, tekib teatavaid erimeelsusi siseturu ja, ja riikliku turu ja, ja Euroopa ühisturu osas. Pittsburghis räägiti ka vaheraporti raames ähm, kriisi haldamisest. ja see äh, kajastub ka meie dokumentide punktis neli A, kus räägitakse ka sellest, et äh, tuleb ähm, rakendada ennetavaid meetmeid nendele äh, sektoritele, mis said kriisist mõjutatud. ka Euroopa pool on äh, välja pakkunud, et äh, kriisist mõjutada saanud sektorid peavad äh, ka ise rohkem panustama kriisi ületamisse, et seda hinda ei saa maksta ainult maksumaksjad. kes on ka majandusajalehti lugenud, et on kursis sellega, et sellised arutelud ja vastavad seadusaktid on tulnud ka USA kongressis ähm, arutlusele kuidas me nüüd läheneme sellele teemale? esialgsete raportite baasil, mida ähm, raportöörid on ähm, koostanud, soovime järelevalve asutuste struktuuri kindlaks määrata, me soovime vähem äh, bürokraatiat, me soovime kaasata liikmesriikide kogemused ja me soovime, et Euroopa järelevalveasutus võtaks oma tegevuse üle kooskõlas liikmesriikide järelevalveasutustega. kusjuures liikmesriikide järelevalveasutused alluksid Euroopa taseme järelevalveasutusele. konsolideeritud tekstis on ka olemas mõiste äh, äh, süsteemi relevantsete institutsioonide kohta. siin ei ole tegu mitte ainult äh, selle asutuse suurusega, vaid ka milline on selle ärimudel, millised, milliste riskidega peab see hakkama saama ja mi-, ja milliste teiste institutsioonidega on need asutused seotud kuus kuud peale vastavate meetmete rakendamist äh, äh, tuleb siis teha ka analüüs äh, komisjoni poolt, me ei tea praegu täpselt, kuidas see menetlus hakkab välja nägema. kriisi puhkemise puhul peaks järelevalveasutuse vastav ähm, asutus äh, siis suutma ka ähm, meetmeid välja töötada selleks, et äh, kriisi mõju äh, leevendada. siin üritatakse ähm, ennetada kõiki võimalikke ohte ja sellise, senised äh, päästemehhanismid peaksid olema tõesti ainult viimaseks päästerõngaks siin. me oleme ka Iiri kogemusest õppinud, et tagatisfondid on tegelikult ähm, erineva ulatusega, ette on nähtud ka äh, päästefond, mida äh, ehk siis Euroopa fond, mida rahastatakse finantseerimisasutuste osamaksudest. on meil ka härra Skinneri tekst. ja siin ma olen kaasanud ka äh, proua Lullingu ettepaneku normatiivsete otsuste puhul äh, peab tegu olema kvalifitseeritud äh, häälteenamusega vastu võetud otsustega. ühine vastutus äh, lõppfaasis, siin on esitatud erinevaid muudatusettepanekuid see tähendaks, et kogu süsteem äh, nurjub. ja iga äh, uus asutus, mis pankrotistub, äh, tirib endaga kaasa teisi, kuid sellist poliitikat ei saa meil olla ja sellepärast me taotlemegi, et liikmesriik, kes arvab, kes eeldab, et tekib selline eelarve mõju, peab seda ka põhjendama, peab selleks äh, esitama vastavad andmed. ja samas tuleks eeldada, et pangaasutus teeb oma otsuseid legitiimselt. ning sellisel juhul saaks neid otsuseid jätkuvalt äh, teha lihthäälteenamusega, äh, kuid teatud juhtumitel oleks vaja ka kvalifitseeritud häälteenamust. sealjuures võetakse, äh, võetakse arvesse selle liikmesriigi nõudmisi, kes äh, taotleb sellist äh, kvalifitseeritud häälteenamust. ning iga kompromissi puhul olen ma ära toonud eraldi muudatusettepanekud, mida eh, sealhulgas, sealjuures on kaalutud. tegemist on nii-öelda avatud tekstiga, mida ikka veel saab muuta ja millega me töötame senikaua, kui ähm, esinaine meile ütleb, et me asume hääletama. vägagi võimalik et täiskogul õnnestub seda teksti veelgi muuta ning lõpuks jõuab parlament lõpuks jõuab parlament otsusele ja siis anname me asja uuesti üle nõukogule. meie otsus peab olema kindel, me peame olema läbirääkimistel äh, tugeval positsioonil ning mina raportöörina olen avatud kõikidele ettepanekutele, mida te ehk soovite mulle teha. kahtlemata, äh, kahtlemata olen ma huvitatud juba praegu nendest ettepanekutest, sest siis saan ma töötada nendega nädalavahetuse jooksul. suur aitäh sekretäriaadile, kõikidele kolleegidele ning äh, kui te arvate, et mõned muudatusettepanekud võib äh, tagasi võtta või mõnda tuleb kindlasti säilitada, siis andke mulle teada ning juhul, kui muudatusettepanekud lähevad vastuollu selle raporti ähm, põhisisuga või üldise filosoofiaga, siis need muidugi ei sobi. kuid nüüd räägivad volinik Barnier ja, ja Ecofin ähm, nii-öelda viimasest äh, võimalusest, uuest fondist. mina ei soovi oma raportiga taganema asuda, ma olen teatud seisukohtadel, neid ma põhi, põhimõttelisi seisukohti ma muuta ei soovi, kuid olen tänulik kõigile, kes on esitanud muudatusettepanekuid selleks, et äh, seda teksti parandada. ma pean seda raportit ähm, veel kord väga tähtsaks, võttes arvesse praegusi asjaolusid. suur aitäh! järgmiseks saab sõna Sven. suur aitäh! Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse raporti kohta. suur aitäh! Äh, ma tegelikult äh, saan teha lühidalt, ma ei taha hakata üle kordama kõike, mida ütles juba eelkõneleja. ma ütlen vaid seda, et äh, nende erinevate Euroopa asutuste raportöörid, variraportöörid ja ka sekretäriaat on teinud omavahel väga head koostööd, kuid metodoloogiliselt on tegemist väga keerukate raportitega. sest nagu te aru saate, on tegemist kolme raportiga, mis on omavahel väga, vägagi seotud ja tegelikult nad sisuliselt ju suurt ei ähm, erinegi. kui nad erineksid, siis oleks see ju naeruväärne, kuid äh, teisest küljest äh, peame me aru saama, et need raportid peavad olema äh, kooskõlas ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise eesmärgiga, et kõik raportöörid ja variraportöörid peavad tegema koostööd, et nad peavad selleks kokku tulema, kuid väga raske on leida äh, kuupäevagi millal kõik oleksid vabad ja ähm, väga raske on jõuda sellisele kokkuleppele, mis kõiki rahuldaks. kuna ma ei saa kõigiga läbi rääkida ja olen ise raportöör Euroopa mm, väärtpaberituru järelevalveasutuse alal, siis pean ma tegema koostööd ka nendega, kes tegelevad Euroopa pangandusjärelevalve või kindlustuse tööandjapensionite järelevalveasutusega, ehk siis kõigi asjakohaste raportööridega ja meie diskussiooni jooksul tahaksin ma panna kõigile südamele, et ähm, seoses või ähm, võrreldes komisjoni ettepanekuga on meil kindel eesmärk ja me saame sellest eesmärgist kõik aru, sest me oleme esitanud muudatusettepanekuid, aga kui te ei ole nõus nende ettepanekutega, mida esitavad teised kolleegid või mida on esitanud raportöör ise, siis eh, seda äh, vastuseisu me alati ei tunneta või ei näe ja see muudab debati keeruliseks, kuid praegu me räägime nendest äh, raportitest ja nendest küsimustest ja seetõttu, kui keegi leiab, et kogu selles protsessis on mingeid probleeme, siis peaks ta sellest praegu rääkima. ta peaks rääkima ka nendest küsimustest, mille kohta ei ole esitatud muudatusettepanekuid, kuid äh, mida ehk tuleks muuta, sest muidu tekivad ähm, tagajärjed hääletuse ajal, mida me peaksime ette nägema praegu nagu ma ütlesin, ei suuda variraportöörid eh, lahendada kõiki probleeme lihtsalt sellepärast, et eh, neid erinevaid isikuid, kes nende raportitega tegelevad, on niivõrd palju. ja ma rõhutan veel kord, kui oluline on see koostöö. see on minu esimene märkus. teiseks, ma olen avatud, alati avatud sellele, et eh, kolleegid minuga avameelselt räägivad, isegi kui nad ei ole variraportöörid. nüüd muudatusettepanekute kohta. enamik ettepanekutest olen ma jaganud äh, kõige tähtsamateks äh, valdkondade, kõige tähtsamate valdkondade vahel. kõigepealt ähm, siis EMSA kohaldusala. siin valitseb äh, suur konsensus, samuti räägitakse investorite huvide kaitsest, võrdsetest mängureeglitest, suvalise arbitraaži ärahoidmisest, majandusanalüüsist ja sellest, et majandusanalüüs peab olema EMSA ülesanne. siis ähm, oli ähm, ettepanekuid ka äh, sidus, äh, sidusrühmade struktuuri kohta, siis äh, turvaklausli kohta, kuid turvaklausli debatti juba mainiti ja mina ei pea seda üle kordama. tehnilised standardid, mille leiate artiklist seitse, nende kohta oli palju muudatusettepanekuid, kuid jällegi mitte mingeid suuri erisusi ei tekkinud otsevolituste koha pealt. siis artiklid kaheksa kuni üksteist erimeelsusi oli, aga mulle tundub, et ähm, lõviosa liikmetest soovib tugevamaid äh, otsevolitusi. hädaolukord või eriolukord ei ole kokku lepitud, kes peaks selle välja kuulutama, siin jällegi arvamused lähevad lahku. mina isiklikult äh, olen selle poolt, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu selle välja kuulutaks, kuid äh, volitusi saaks anda ikkagi ainult Euroopa Komisjon, kuivõrd õiguslikel kaalutlustel on see kõige turvalisem meetod. otsene järelevalve, järelevalve jällegi arvamused lähevad lahku, kõike seda on juba korduvalt arutatud ja ma ei taha seda üle korrata. otsene või vahetu järelevalve minu raportis, mis puudutab äh, kliiringuasutusi, mm, siin olid äh, muudatusettepanekud äh, erinevad, kuid mina arvan, et EMSA-l peaks olema nende asutuste üle vahetu kontroll. ja siis räägime me siin veel sellest, kas teatud tehinguid võiks keelustada. ma usun jällegi, et meie praegune olukord näitab meile selgelt, et esmale tuleks anda need volitused kuigi esma võib-olla ei kasutakski neid volitusi või ei kasutaks neid tihti, siiski peaks tal need olema, äh, olemas olema. ja lõpuks ähm, edasikaebamine. isiklikult suhtun ma selle äh, apellatsiooninõukogu legitiimsusesse skeptiliselt ja suhtun skepsisega ka mõttesse, et see kogu kaebusi arutaks, kuid äh, kuid tuleb siiski läbi mõelda, mismoodi siis edasikaebamine toimuks ja kuidas see oleks demokraatlikult äh, põhjendatud. suur aitäh teile ja ootame teie märkusi. suur aitäh ka teile. Peter Skinnerit siin ei ole. ja seega härra Baumann räägib Euroopa Kindlustuse Tööandja Pensionite Järelevalveasutusest. suur tänu, proua esinaine Teil on täiesti õigus, ma teen oma kommentaarid kahes osas. esimeses osas ma äh, räägin siis raportööri märkustest ja teises osas lubate mul teha minu enda nimel kui koordinaatori nimel äh, sotsiaal, sotsialistide demokraatide fraktsiooni esindajana teha mõned kommentaarid. ja ma tooksin ka Äh, mõningad ettepanekud siis tule, tulevasteks menetlusteks. Peeter Skinner tähendab kõigepealt laialdase huvi eest ja tal on väga kahju, et ta ei saa täna äh, siin äh, meie koosolekul osaleda. ta jagab oma ettepanekud erinevateks töövaldkondadeks. kõigepealt ülesanded ja öö, asutuste öö, võimekus ta räägib siin artiklistest kuus kuni kakskümmend, mida ta toetab, on uus definitsioon. ta toetab ka Euroopa finantsjärelevalve laiendamist. ta tervitab ka seda, et siia lisandub ka kindlustusjärelevalveasutus. seda kinnitab ka erinevate riiklike Äh, esindajate delegatsioon ja nad tervitavad ka ühiste metodoloogiate väljatöötamist. samuti toetab ka erinevate mõjustsoonide piiritlemist, äh, äh, pädevusvaldkondade määratlemist, samuti sektoraalse seadusandluse kindlaksmääramist, mida ta ei toeta ja see on hetkel väga oluline tema jaoks. nimelt, et äh, ähm, komisjoni tekst näeb ette praegu Euroopa Kindlustuse Tööandjate Pensionide Järelevalveasutuse nõrge, rolli nõrgestamist. tema leiab, et äh, vastav asutus peab suurema, tugevama rolli äh, saavutama härra Skinner on väga ettevaatlik ka sõnalise ähm, ähm, sõnastuse osas. ma toon siin selle inglisekeelse variatsiooni, nimelt ta hoiatab ähm, sellise sõnastuse eest, mis võiks järelevalveasutuse rolli nõrgestada. ta viitab siin artiklile kakskümmend kaks. ta viitab siin ka äh, kahe sidusrühma loomisele mm, järelevalveasutuse siseselt. üks äh, on siis seotud kindlustus äh, pensionitega, teine tööandja pensionitega. ta leiab, et siin tuleb nende kahe sidusrühma vahel leida hea tasakaal ja ta leiab, et äh, nende, neile, nendel kahel osapool peab olema võime, äh, võimalus oma arvamust avaldada ka äh, väiksema rolliga raportides. nüüd artikkel kakskümmend kolm, turvasäte, siin ta toetab, et liikmesriigid peavad läbi viima mõjuanalüüsi ja nad peavad ka Euroopa Kindlustuse Tööandja Pensionide Järelevalveasutuse tegevuse mõjuanalüüsi läbi viima. mida ta ei toeta, on see, et komisjon üritaks turvaklauslit laiendada ja et sellest tehakse lisatakistus väga mõistlikule poliitikale. järelevalveasutuse Äh, ülesehituse kohta artiklit kakskümmend viis kuni kolmkümmend kaheksa. siin ta toetab juhataja ametikohale äh, nimetamise puhul seda, et äh, luuakse vastavatest kandidaatidest nimekiri. ta toetab ka enamushääletuse menetlust kõikide oluliste hääletusel, hääletuste puhul järelevalve nõukogus. härra Skinner ei toeta oma ekspertide paneeli loomist, kuna see ainult suurendaks bürokraatiat tema arvates artiklid kolmkümmend üheksa kuni viiskümmend kolm siin on tal äh, raskusi sellega, et äh, ühise konsultatsiooni nõukogu äh, või ühise konsultatsiooni asutus luuakse Frankfurdis, ta leiab, et see organ peaks töötama Brüsselis. samuti ta leiab, et kindlustuse tööandja pensionide järelevalveasutuse äh, roll peaks olema tugevam ja ta leiab, et kui on äh, vajalik, et äh, järelevalveasutuses oleks esindatud ka kolmandate riikide esindajad. peale selle minu fraktsiooni äh, raportöör toetab seda, et kindlustuse tööandja pensionit järelevalveasutusele tuleb anda tugevam roll, ta hoiatab selle eest, et et otsese mm, järelevalve osas äh, tuleks olla ettevaatlik teatavate toodete mm, keela, äh, äh, keelustamisega. see puudutab ka seda fondi, mida juba mainiti. ta leiab, et see tuleks kas kolleeg Ferreira raportisse kaasata või siis vaadata äh, komisjoni vastavad ettepanekud. kokkuvõtvalt ma leian, et äh, härra Skinneri äh, tekst on kõiki neid olulisi punkte juba kaasanud. nüüd ma tulen selle ettekande osapoole, mille ma olen ko koostanud sotsialistide ja demokraatide koordinaatoritena. ma leian, et siin on tegu väga ambitsioonika äh, raportiga. härra raportöör äh, üritab anda Euroopa kodanikele, anda vastuse väga olulisele küsimusele, mille on tekitanud äh, finantsmajanduskriis. ja proua esinaine, mina leian, et kõik raportöörid ja variraportöörid on siin teinud väga vastutustundlikku tööd selle, siin ei ole tegu kerge tööga, kerge tööülesandega, sellepärast et me teame, et me peame siin leidma lahendusi nii oma fraktsiooni siseselt kui ka fraktsioonide vahel. ja loomulikult need seisukohad, mida meie esindame, siin ei ole tegu kommentaariga minu sõbra Peter Skinneri aadressil, vaid see on, siin on tegu kommentaariga meie kõigi aadressile, et me teame, et meid kõiki mõjutavad ka meie kogemused, mida meie koduriigid on teinud äh, praeguses kriisis. ja äh, me teame, et äh, see töö on meie avalikkuse jaoks äärmiselt oluline ja ma leian, et me peaksime selle kõrgendatud tähelepanu tõttu tegema kõik selleks, et me saaksime oma töödega rahulikus õhkkonnas lõpuni jõuda. mina leian et praegu me peame tõesti väga keskendunult töötama, et me suudaksime oma seisukohtades üksteisele läheneda, et me suudaksime komisjonis võimalikult laia konsensuseni jõuda oma seisukohas ja et vajaduse korral me saaksime arvestada ka erinevate eripäradega, mis valitsevad eh, tööstussektorites. näiteks Äh, kindlustussektoris on olukord teistsugune kui mõningates teistes äh, finantstoodete sektorites. praeguses faasis me peame kindlasti olema kaasatud ka äh, selle protsessi lõppfaasis. sest vastasel korral me ei jõua ka vastava seisukohani, konsensuseni oma fraktsiooni siseselt. seetõttu meil on tegu siin ka kommunikatsiooni küsimusega. ma olen kindel, et me kindlasti arutame seda küsimust täna ka koordinaatorite äh, küsim-, äh, koosolekul ja kui me jõuame sellise öö, ähm, otsuseni, et kas me peame kiiresti töötama või me peame hea toote välja töötama, siis mina proua esinejana toetan seda, et me peaksime siiski hea toote välja töötama. seetõttu ma leian, et kui on vaja, siis me peame ka ajakava edasi lükkama, sest minu meelest on oluline see, et töö tulemus oleks kvaliteetne ja ajakava ei ole siin osas nii oluline. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu! nüüd saab sõna proua Silvi Kulaart. Euh, suur tänu, proua esinaine. ma teen väga lühidalt, me tegime ju üheskoos tööd ja seetõttu ma ei hakka kordama seda, mida ma juba, äh, mida siin eelkõnelejad on kordanud, korranud. tõesti, tegu on väga ambitsioonika tööga, kuid sellegipoolest me peame äh, oma tegevuste fookuses hoidma just töö kvaliteeti. ma tänan kõiki, kes muudatusettepanekuid esitasid meil toimus ka variraportööridega koosolek ja ka meie sekretäriaat on väga hästi töötanud. kaks küsimust on veel lahtised. nimelt, mil määral on kaasatud Euroopa Keskpank, siin on, ähm, siin on siis äh, esitatud küsimus seoses Keskpanga rolliga ja, ja suurema avatusega ning kas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu oma otsused avalikustab või mitte. kindlasti ma ootan huviga veel kõikide ettepanekuid. nüüd, mis puudutab meie tööde ühiseid punkte milliste kriteeriumite alusel need loodavad asutused saavad sekkuda, ma arvan, et siin on tegu väga keerulise küsimusega, siin ei ole tegu mitte ainult poliitikaga, vaid me peame ka vaatama, äh, mil määral saab siin riiklikul tasandil äh, sekkuda, sest me ei saa kõike Euroopa tasandil reguleerida. ma juba proua Ferreira raporti osas ütlesin, et mul on seal mõningaid kõhklusi seoses sellega, mida ma kuulamistel olen äh, kuulnud, nimelt et mõningad et kas mõningad äh, asutused on tõesti äh, süsteemi koha pealt äh, olulised, sellepärast et kriis näitas, et isegi väikesed asutused võivad tegelikult väga suurt ohtu tekitada. ja me kuulsime ka kindlustus- ja pangandussektori esindajate kogemustest ja nad rääkisid meile erinevatest ohtudest, mis võivad tekkida ka väga väikesemahulistest ähm, asutuste tegevustest. kui me järelevalveasutusi hakkame looma, siis me peame viitama võimalike ohtude tekkimise kohtadele, kuid siin me peaksime vältima seda, et me hakkaksime konkurentsi moonutama nii et äh, siin on tegu äh, problemaatilise punktiga. ka proua Ferreira jaoks oli see keeruline küsimus. ma ei hakka siin väitma, et äh, minul on ainuke lahendus olemas, me kuulsime ka siin teadusringkondade arvamusi. nüüd me oleme korraga silmitsi selle süsteemi jaoks oluliste asutuste ähm, mõistega. nii et me peame selle küsimuse juures jääma mõistlikuks, me ei tohi jõuda sellise lahenduseni, mis võiks kogu see praegu, senise töö põhja viia. suur tänu! Äh, Raimond, kas sa soovid ka äh, sõna võtta? Äh, minu raport on tõesti väga lühikene ja ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma olen saanud kaksteist muudatusettepanekut, need muudatusettepanekud saab kõik väga hõlpsasti tekstile lisaks panna, nii et, et ma arvan, et selles osas mingeid probleeme ei teki. suur aitäh ja nüüd meil on siis rohkem aega selleks, et arutada suuri raporteid. suur aitäh ja nüüd siis raamdirektiiv üks. Sí, gracias, eh, presidenta. En la Omnibus 1 se... Äh, aitäh, Äh, ma olen saanud neliteist muudatusettepanekuid ja ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on muudatusettepanekuid teinud. ma olen juba kohtunud äh, mõnede autoritega möödunud nädalal mul ei olnud võimalik veel kõigiga kohtuda, aga ma saadan täna pärastlõunal oma arvamuse muudatusettepanekutest ja ma arvan, et me jõuame ka kompromissideni ning kõigepealt ma räägiksin siis kompromissidest, mis äh, äh, siis puudutavad äh, siis neid muudatusettepanekuid. kaheksateistkümne osas mul on reservatsioonid, sellepärast et nad ei ole kooskõlas ülejäänud raportiga ja seega võib nende sisseviimine kogu raporti struktuuri nõrgendada. direktiivid mis puudutavad finantsinstrumentide turgude direktiivi. selle kohta on esitatud palju muudatusettepanekuid, samuti kapitalinõuete kohta. Need kriteeriumid, mida ma kasutan selleks, et oma ettepanekuid ette valmistada, on järgmised. kõigepealt ma arvan, et me peame olema järjepidevad meil on vaja järjepidevust raamdirektiivi ja teiste määruste vahel. Äh, millega me selle uue määruse teistesse direktiividesse üle kanname. seega me peame säilitama järjepidevuse kogu järelevalvepaketis. teiseks, kõik need ettepanekud, mis püüavad tugevdada parlamendi rolli äh, finantsprotsessis, äh, on leidnud minupoolset toetust ja kolmandaks käib jutt asjade kaasajastamisest, sellest, et asjad oleksid kooskõlas Lissaboni lepinguga. Äh, standardid on siin üks võimalus, samuti menetlus tehniliste standardite jaoks on juba teine asi. Äh, meil on menetlused Lissaboni lepingus, meil on delegeeritud aktid, samuti on meil äh, rakenduslikud aktid ja tehnilised standardid peaksid siis ühe, käima ühe alla neist kahest kategooriast. meil on muudatusettepanek, mis räägib äh, tehniliste standardite eelnõudest ning äh, ma tahaksin välja pakkuda ka kompromisse. Äh, ma ei taha jätta muljet, et meil tehnilised standardid on midagi ebaolulist. ma sooviksin, et et selline mulje sellest protsessist ei jääks ning äh, kolmandaks siis äh, läbi vaadatud direktiivide kaasajastamine. Äh, need muudatusettepanekud, mis puudutavad seda teemat, on väga teretulnud, aga ma ütlesin, tuleb säilitada järjepidevust ja ja veel tähtajad. mõned muudatusettepanekud mainivad ajapiire või tähtaegu Äh, minu arvates on väga hea, kui ka tähtaegu mainitakse ja seega ma tervitan selliseid muudatusettepanekuid. on aga mõned muudatusettepanekud, mis äh, puudutavad selliseid tundlikke teemasid, nagu näiteks äh, vajadus koostada suuniseid, see võib olla pisut keerulisem protsess ma äh, ei tahaks öelda, et me peaksime alustama suuniste koostamist, aga samas äh, kaks tuhat neliteist tähtajana on äh, see tähtaeg, millest tuleb kinni pidada, kui meil on olemas vajalikud elemendi, elemendid. ning lõpetuseks võin ma öelda seda, et kõik need muudatusettepanekud on teretulnud, nad on oluline panus ja kriteerium, mida ma olen rakendanud, et kui ma näen muudatusettepanekuid, mis on üksteisega vastuolus, siis olen ma püüdnud vaadata, kas need muudatusettepanekud on üldse raporti tõhususe seisukohalt vajalikud ja kui selgub, et ei ole, siis ma olen nad välja jätnud. aga kui tegemist on äh, raporti jaoks oluliste muudatusettepanekutega, olen ma nad alati kaasanud. niisiis, äh, ma kohtun muudatuste autoritega homme ja täna ning äh, esitan siis neile oma kompromissettepanekud, seda siis härra Margaiale ja härra Pullmanile. tegemist on siis ühise jõupingutusega niisiis ma loodan, et me saavutame laiapõhjalise kokkuleppe järelevalvepaketi selle osa osas. suur aitäh! ma ei tea, härra Palts, kas te ka soovisite sõna või ei? ootate veel oma paketi osa, jah? ei ole väga õigla-, õige, et te siit vaateväljast kogu aeg kõrvale jääte ja nüüd äh, annan inimestele sõna selles järjekorras, nagu sõna soovisid ja ma arvan, et suurema osa oma ajast saame siis äh, kulutadagi saadikute seisukohtade kuulmisele, sellepärast et äh, see on väga oluline. Antonini, sa tahtsid veel midagi öelda? ma lihtsalt tahtsin teada, kuna mina sõna saan need, kes on variraportöörid mõnede raportite osas, palun andke märku, sellepärast et kakskümmend seitse inimest on siin sõna tahtnud. ja me peame äh, kõigi nimed kirja panema. ning ma üritan siis variraportööridele kõigepealt sõna anda, sest tõenäoliselt kõik sõnasoovijad on niikuinii variraportöörid kõigepealt saab sõna Astrid Lulling, sest ma tean, et Astrid, sa oled vähemalt millegi variraportöör. pankade osas vist, jah? jah, äh, ma olen tõepoolest variraportöör äh, mõne raporti osas, aga mul oleks siis äh, mõningad lühikesed märkused ka härra Margaio raporti osas Financial Timesis oli väga huvitav artikkel möödunud nädalal, seal propageeriti äh, Euroopa panganduse järelevalveasutust ja kuigi me oleme selles vallas väga suuri edusamme teinud, tahaksin ma teada, miks me ei ole valinud seda teed, et meil oleks selline neutraalne organisatsioon, mis lahendaks vaidlusi liikmesriikide ametite vahel, minu meelest oleks see palju elegantsem viis asju lahendada või anda see mm, arbitraaži õigus äh, äh, neutraalsele otsu-, äh, otsustajale. mulle tundub, et, et nüüd, mis puudutab hääletamise praktilist külge, siis ma olen välja pakkunud muudatusettepaneku, mis nõuab siis lihthäälte enamust kui põhilist hääletamismeetodit Äh, loomulikult on ette nähtud ka mõned erandid. ma arvan, et äh, kvalifitseeritud häälteenamus äh, tooks kaasa aruteludele, arutelude politiseerimise ja need arutelud peaksid ju olema eelkõige tehnilised. ja ma tahaksin tänada härra Margaiot väga positiivse lähenemise eest ja ma loodan, et ka teised seda lähenemist toetavad. nüüd Kulaari raporti osas, kus ma olen variraportöör, minu fraktsioonis eile me vaatasime esimest korda läbi kompromissmuudatusettepanekud, mille proua Kulaar meile möödunud nädalal saatis. me arutasime neid ka Strasbourgis ning eh, mis puudutab põhimõtteid, siis ma tahaksin väga selgelt mõista anda, et minu fraktsioon toetab põhimõtet, et Euroopa Keskpank peaks mängima kõige olulisemat rolli Äh, selles süsteemsete riskide nõukogus. Äh, tegemist ei ole mingi kinnise ideega, tegemist on kõige euroopalikuma lahendusega. Äh, see on kooskõlas La Rosier raportiga, mis jagab rollid makrotasandi ja mikrotasandi usaldusnormide järelevalve osas. ja see mikrotasand on siis riiklike järelevalveasutuste hoole all. kuna me seda asja nüüd siin komisjonis arutame, siis ähm, selline avatum loogika, mis siin on peale jäänud, äh, on meid äh, pannud küsimärgi alla seadma Euroopa Keskpanga ülem- äh, või peamise rolli, aga ma tegelikult ei ole sellele vastu, ma arvan, et kuni siiamaani olen ma üles näidanud väga palju head tahet selles küsimuses, aga mingil hetkel tuleb endalt ikkagi küsida, kui kaugele me läheme? millal liikmesriiklikud järel, liikmesriikide järelevalveasutused ja eksperdid äh, võtavad endale nii palju ülesandeid, et panga, pankurid ise jäävad vähen, vähemusse. täna ei saa ma teile sellele küsimusele lõplikku vastust anda, aga kuulates neid inimesi, kes tahavad seda süsteemi muudkui laiendada, siis jääb mul küll mulje, et me sellest olukorrast väga kaugel enam ei ole. minu arvates ei ole tegu siin ainult lahinguga kohtade pärast. me peame silmas pidama ka seda, et põhimõte on Äh, luua mitte äh, institutsioon, mis hakkab Keskpangaga konkureerima, vaid äh, lisada lihtsalt institutsioon, mis oleks täienduseks ning usaldusnormatiivide järelevalve on ju muidu väga killustatud, kui siin institutsioonid ja ametkonnad hakkavad omavahel konkureerima ja kahtlemata ei ole see kohane selles fragmenteeritud kontekstis, millest me praegu räägime ja seetõttu ma olen teinud kompromiss, ma üritan vaadata, mida raportöör oma kompromissmuudatusettepanekuga püüab teha, ta üritab leida kuldset keskteed ning äh, keskpanga volitused on tõesti muutunud nõrgemaks kui esialgses tekstis, aga endiselt ei ole mindud nii kaugele, nagu sotsiaaldemokraadid ja rohelised sooviksid. ma tooksin siin ühe näite Äh, äh, Euroopa Keskpanga president ning äh, süsteemsete riskide nõukogu esimene asepresident on, ei ole Eurotsoonist, aga seal on olemas ka teine asepresident ning kui me anname selle koha mõnele liikmesriigi järelevalveasutusele või kolmele järelevalveasutusele, Äh, siis me üritame saavutada õiget tasakaalu erinevate institutsioonide vahel, aga teiselt poolt tekib ka selles vallas probleem. Äh, äh, Sotsiaalsete riskide nõukogu president jääb vähemusse, sellepärast et ühel pool on keegi mitte eurotsoonist ja siis veel liikmesriigi järelevalveasutusest ja kui teda kohal ei ole, siis asendab teda asepresident ning Eurotsoon sellisel juhul ei ole enam üldse esindatud. minu arvates on see väga suur probleem ning seetõttu äh, tegin ma ettepaneku, et mõlemad asepresidendid peaksid äh, olema Euroopa Keskpangast ning äh, me peaksime hoolitsema selle eest, et me saavutaksime siis õige tasakaalu Eurotsooni ja mitte Eurotsooni vahel. loomulikult juhtkomitee peab otsuseid ette valmistama ja ka seal meil on vaja õiget tasakaalu me ei soovi sellist monoliitset esindatust, me ei taha muuta seda esialgset, esialgset tasakaalu, mis on kogu selle dokumendi aluseks. ning lõpetuseks te, tulen ma välja mõnede kompromissmuudatusettepanekutega, mulle valmistab muret see, et et meil oleks ikkagi konstruktiivne lähenemine ja et me valiksime õige lähenemise ning ma tahaksin, et, et meie fraktsiooni seisukohtadega arvestatakse, aitäh. suur aitäh. ja ma loen nüüd ette kõnelejate nimekirja, nii et, et siis te teate, kuna te sõna saate. ja need on, inimesed on kirjas siis selles järjekorras, kuidas nad märku andsid sõnasoovist uh, Sanchez Presedo again, uh, Zalba Bidigan, uh, and Sven Giegold, and then uh, from non-shadows uh, ja nüüd need, kes ei ole variraportöörid. Else who, who wants will be added on to the end of that, so nii et, et kui veel keegi sõna tahab, siis tema nimi lisatakse nüüd siia ja nüüd här-, järgmisena härra Pitella. suur tänu see, mida meie äh, kolleeg välja pakkus, ähm, on väärt meie kõigi toetust. Need ettepanekud on esimene vastus parlamendi poolt äh, finantskriisile. Euroopa tasandi äh, järelevalveasutuste loomisel me peame vaatama ka, millise teise tuu me peame leidma, me peame vastama kodanike ootustele keda praegune kriis on vägagi koormanud. me ei saa siin teha mingisuguseid järeleandmisi eh, ega nõukogule liiga palju vastu tulla, me peame olema ambitsioonikad. ja seda me oleme siis, kui me ütleme, et mitte, et me anname uutele asutustele uued volitused, vaid et me peame tugevdama nende asutuste rolle, meil on vaja rohkem mõju. me peame ka nendele asutustele rohkem pädevust andma ja nendel asutustel peab olema võimalus ka blokeerida näiteks komisjoni otsuseid. me loomulikult ei tohi siin karuteenet äh, osutada Euroopa ettevõtlusele. me ei tohi ähm, reforme takistada. artikkel kümme, ma arvan, et me peame siin jõudma kompromissini, mis, mille eesmärgiks on ambitsioonikamate eesmärkide saavutamine. nõukogule tuleb anda võimalus öö, otsustada, kuidas nad öö, soovivad siin edasi minna, kuid me ei tohi siin anda lõppvastust ainult nõukogule, me peame siin kaasama ka meie ekspertide kogemused, sellega tegeleb ka härra Kiigold asutus peab olema ka initsiatiiviõigus, et äh, probleeme lahendada koos liikmesriikide äh, asutustega, nii nagu ka proua Lulling juba ütles, meil kolleegiumil peab olema mm, aktiivne roll ka piiriülese äh, asutuse puhul turvaklausel tuleb täpselt määratleda, vastasel korral hakatakse seda rakendama järelevalveasutuste vastu. ma olen ka vastava muudatusettepaneku juba sõnastanud, liikmesriikide valitsused peavad ka mõjuanalüüsi äh, koostama. ma olen veendunud, et järelevalveasutuste äh, pädevuse kindlaks määramisega me saame ka tugevdada seda süsteemi. meil on vaja Euroopa fondi, mis võimaldaks abistada Euroopa panke, pankasid. ja äh, mis puudutab äh, finantskriisi kulusid, siis ma siin äh, toetaksin kolleegide arvamusi ja meil ei tohiks olla nendel järelevalveasutustel erinevaid asukohti, me peame siin ka üritama maksumaksjate raha säästa. suur tänu! suur tänu ja järgmine kõneleja. Um, thank you. Let, let me go back to the very... aitäh! lubage mul nüüd tulla tagasi algusse järelevalveasutuste struktuuri juurde. selle eesmärk on stabiilsus ja läbipaistvus kogu Euroopas finantssektoris. meil on vaja ühiseid reegleid, paremaid reegleid piiriülese koostöö jaoks ja selleks, et Euroopa õigusakte ka jõustataks ning et meil oleks võimalik eriolukordades kiiresti toimida ka piiriülesel viisil ning et ähm, investorite ja maksumaksjate huve ei äh, unustataks. kõik need on meile olulised ähm, asjad me teame kõik, et vulkaanituha tõttu kaotasime me terve nädala kasulikku tööaega, kuid Euroopa Parlament peab tegutsema läbipaistvalt ja demokraatlikult. ma tean, et eh, koordinaatorid ja raportöörid on ise juba suure töö ära teinud, kuid inimene, kes ei ole raportöör ja kes ei ole teinud koostööd raportööridega, kahjuks ei saa seda eh, arutelu pidada läbipaistvaks mulle tundub isegi, et praegu on meie töö väga kaootiline. olemas on protsess, mille käigus on võimalik esitada muudatusettepanekuid ja meile on lahkelt ähm, antud äh, raporti uus eelnõu, millega tulevad kaasa muudatusettepanekud, mis on täiesti uued, mida varem ei olegi esitatud ja see tekitab täiesti uue olukorra. praegu on arusaam, et võib-olla me järgmisel nädalal hääletame, kusjuures ka ettepanekute üle, mida me näeme esimest korda ja seetõttu hingakem sügavalt sisse ja saagem aru, et meie töö peab olema läbipaistev. teised dokumendid, mida me arutame, on sellised, et raportöörid ja variraportöörid erinevatest poliitilistest eh, fraktsioonidest on eh, teinud väga head koostööd ja ma loodan, et see saab nii olema ka selle dokumendi puhul eh, meil on ka tõsiseid õiguslikke ja praktilisi probleeme, eh, mis puudutavad välja pakutud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu volitusi. siin öeldi, et sellel nõukogul peaks olema vahetu järelevalve, ehm, järelevalvamise õigus või volitus, juhul kui tekib üle-euroopaline suur risk. see tähendab, et volitusi delegeeritakse järjest edasi siseriiklikele asutustele. alles viieteistkümnendal aprillil andis Euroopa Parlament välja dokumendi, kus ütles, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule saab anda volituse võtta vastu otsuseid ainult äh, mõnedes üksikutes äh, valdkondades, kus tal on olemas tõeline tehniline teave, mida teistel ei ole ja ka ainult äh, ja, ja ainult, ainult teatud ähm, teatud juhtudel, kas me tõesti arvame, et need juhud on piisavalt läbi arutatud? kõnelejad katkestatakse. ma katkestan teid ainult korraks, mitte selleks, et te aeglasemalt räägiksite, vaid sellepärast, et ma soovisin, et Jean-Paul võtaks sõna siis, kui teie lõpetate, kuna, kuna tal on kodukorra, kodukorda puudutav märkus. soovite kohe rääkida mm,? jah ei, ma räägin ikkagi siis, kui ähm, kõneleja on lõpetanud. olgu, vabandust, Viki, võid siis edasi rääkida, aga katsu ehk kokku võtta. mikrofon. jah, ma ütlen seda, et meil on vaja võtta endale aega, et me suudaksime toimida läbipaistvalt. raportis Äh, raportis äh, on tõenäoliselt tehtud väga head tööd ja härra Garcia Margallo on teinud väga head tööd. aga me ei räägi ühest, vaid kahest fondist, me räägime asjadest, mida tegelikult ei ole avalikkusele ähm, tutvustatud, ka mina sain selle alles eile kell viis ja ometi olen ma variraportöör. me räägime nüüd kahest fondist. teine on mõeldud ähm, ähm, hoiuste tagamise skeemi jaoks ja see on oluline, sest hoiustajad teavad, et hoiused on riigi poolt teatud ulatuses garanteeritud ja see tähendab seda, et nad võivad oma raha hoida ükskõik millises pangas või finantsasutuses, ilma et nad peaksid kartma mm, selle asutuse ebastabiilseks muutumist. kuid see moraalne, see tekitab moraalse ohu, mida me peaksime äh, mida me peaksime uurima, ometi ei paku Rahvusvaheline Valuutafond ju seetõttu veel välja üle-euroopalist fondi. nii et nagu ütles härra Skinner, vaatame uuesti läbi need fondid, vaatame Ferreira raportit, vaatame kõiki neid küsimusi ja neid dokumente, sest need on olulised. ja lepime kokku kõige lihtsamas äh, sõnastuses võimalikult kiiresti, kuid samas äh, ei tohi ajakava olla nii lühike, et raportöörid ja variraportöörid neid asju käsitleda ei jõua aitäh, Jean-Paul! suur aitäh! tegelikult mul on kaks märkust. kõigepealt ma käin nendel koosolekutel kogu aeg ja pean vajalikuks kõneajast kinnipidamist, nagu te siin alati soovitate. eriti, kui tegelikult ei ole aega, te ütlete alati, et palun tehke lühemalt ja inimesed kes suudavad kõne ajast kinni pidada, on ikka needsamad näod, aga teised, teised ei pea ajast kunagi kinni. mina olen Rahvapartei fraktsiooni koordinaator, koordinaator ja ma arvan, et äh, mu ametivennad ütlevad sedasama, mida minagi. ei ole vastuvõetav, et me peame debatti, mis tegelikult ei ole läbipaistev, kus osad asjad on selja taga kokku lepitud. ma olen siin olnud äh, kuus aastat parlamendis ja ma ei ole kunagi näinud, et raportöörid ja variraportöörid teeksid nii head koostööd. minu kolleegid on teinud väga head tööd, nad on teinud endast oleneva, et anda informatsiooni õigeaegselt edasi, et kõik teaksid, millised on ettepanekud. tegemist on avaliku kuulamisega ja seetõttu ma leian, et see töö peab olema läbipaistev ei ole vastuvõetav, et keegi hakkaks parlamendile näpuga näitama ning ütlema, et me ei käitu läbipaistvalt. Euroopa Parlament on üks Euroopa läbipaistvamaid institutsioone. minu enda riigis selliste komisjonide töö tegelikult ei toimu avalikult, siin aga toimub. ja seetõttu palun mitte halvustada seda, mida me siin teeme, aitäh! aitäh ka teile! ma tahaksin üht-teist metodoloogia kohta öelda, kui meil äh, lõpus aega jääb, sest see pakett on niivõrd keerukas, kuid praegu saab sõna Markus Veber. suur tänu. mina olen selle raamdirektiivi osas variraportööriks ja mul oleks mõningad lihtsad kommentaarid. esiteks, ma sooviksin äh, öelda, et komisjon direktiivide ülevaatamisel on teinud oma tööd väga erineva kvaliteediga ja seda on ka väga selgelt näha. siin on mõningaid osasid, mille osas nad on väga tõhusat tööd teinud ja on ka mõned osad, mille osas nad on suhteliselt lohakalt tööd teinud ja see ei tee meie tööd kergemaks. sest siin on osaliselt tegu ka tehnilise iseloomuga tööga, mis puudutab Lissaboni lepinguga kohandamist ja mis puudutab ka finantspaketiga kohandamist ja agentuuride e, tööga e, kohandamist, et see osa oleks saanud küll parem olnud. teiseks, ma olen raportöörile väga tänulik selle eest, et ta andis meile ülevaate oma äh, Eh, kavatsustest ja ma olen kindel, et meie koostöö variraportööridega saab kindlasti hea olema, et aga loomulikult ei ole päris teada, mida üksikud ettepanekud eh, täpsemalt eh, endaga kaasa toovad. selle kogu paketi puhul, nii nagu viimase ja ka eelviimase ametiperioodi puhul, kui me rääkisime Lamfalussi paketist, tõstatub küsimus, nimelt kuidas komitoloogia raames või siis uue äh, delegeeritud, delegated act äh, menetluse raames, mis tuleneb Lissaboni lepingust, et kuidas see mõjutab äh, parlamendi suurenenud õiguste tagamist. siin on ette nähtud pikem tähtaeg kuid ikkagi ma kuulan, et eh, tahetakse see töö kiiresti läbi viia. et Lamfalussi raporti raames me suutsime endale ähm, vastavad tingimused välja võidelda, nüüd raportöör pakub välja kuute kuud, aga siin me peame arvestama ka äh, konsultatsiooniprotsesse pädevate äh, komisjonidega. aga mis juhtub siis, kui äh, kui see tähtaeg vähendatakse nelja kuuni. see aga vähendab läbipaistvust, demokraatiat, nii et ma arvan, et neid küsimusi me peaksime küll arutama, sellepärast et mina ei leia, et me peaksime siin sellist äh, kiireloomulist menetlust äh, kasutama. kui me hakkame ikkagi direktiive muutma, siis me peame mõistliku menetluse kasuks otsustama mul on hea meel, et paistab, et õnnestub, paistab, et õnnestub see, et et me jõuame fraktsiooniüleste ühiste seisukohtadeni. sellepärast, et äh, meil ei õnnestu nõukoguga mõistlikesse läbirääkimiste astuda, kui meil ei ole ühist mõistlikku seisukohta. nõukogu on juba ühehäälselt äh, poliitilise seisukoha vastu võtnud ning see meie seisukoht loomulikult ei äh, lihtsusta, nii et ma loodan, et meil õnnestub selle äh, seisukohani jõuda, sellepärast et praegused, praegune olukord mitte ei kannata mitte liiga palju, liiga suure Euroopa mõju all, vaid liiga paljude liikmesriikide mõju all. finantsturu kriisi puhul on Euroopa roll isegi liiga väike selleks, et mängureegleid paika panda. see on ka see, mis punase joonena läbib kõiki neid läbirääkimisi, nii et me peame siin ikkagi töötama oma kodanike ja investorite huvides. suur tänu! Uh, suur tänu! Anthony, kas soovid võtta sõna mingis teises asjas? suur tänu, proua esinaine. kõigepealt sooviksin tänada härra Garcia Margallot selle võimaluse eest, mille ta andis mul äh, nimelt, et teha äh, head koostööd ka sisuliste küsimuste osas siin on tegu praegu esialgse aruteluga ja me ei saa praegu kõiki äh, küsimusi lahendama hakata. nii et kuni me selle, nende raportitega läheme täiskogusse, meil on veel mõningaid küsimusi lahendada, siin ei ole tegu mitte ainult äh, ajakavaga tegu, me alustasime kahe tuhande üheksanda aasta viimases kvartalis ja ma arvan, et me peaksime nüüd töödega kiirendatult edasi minema, sellepärast et Euroopa äh, Liit peab säilitama oma juhtrolli finantsturul ka rahvusvahelisel areenil. juunikuus tuleb meil järgmine arutelu ning ma arvan, et me peame rohkem arutama seda, milline on see järelevalveasutuste ülesehitus. me peame üritama ka ettepanekutes kaasata selliseid aspekte, mis äh, määraks, määraksid kindlaks ka äh, erinevad äh, kriteeriumid. aga erinevaid aspekte tuleb veel täpsemalt käsitleda muudatusettepanekute puhul ma leian, et siin on tegu ka teatava kriitilise massiga, mille alusel me saame kindlasti jõuda kompromissideni, kindlasti sajaprotsendiliselt me kompromissideni ei jõua, aga kui äh, suhteliselt suur äh, üksmeel on saavutatud, siis ma arvan, et sellest peaks ka piisama. me oleme teinud selles, äh, sellel teemal koostööd juba ka La Rosieri raportite raames ja nõukogu ettepanekud, suunised, mis välja töötati Rootsi eesistumise ajal, viisid edasi ka meie tööd. olulisemad punktid, mille osas me peame edusamme saanud, saavutama, on loomulikult äh, jätkusuutlikkus finantssektoris Äh, stabiilsuse tagamine äh, nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. sellele on ka juba viidatud, äh, siin, siin ei ole tegu lihtsalt mingi retoorilise arvamusega. meil on vaja ka head ähm, finantsstabiilsuse seost reaalmajandusega, me peame ka vaatama, millised on kulud, ma usun, et see, kõik on nõus sellega, et see on äärmiselt oluline punkt. ja siin on saavutatud ka olulisemates punktides ähm, ühine seisukoht. järelevalve peab olema selline, mis äh, toob ka lisandväärtust riskide äh, kontrollile siin tuleb tegeleda ka süsteemsete riskidega, piiriüleste eh, riskide kontrolliga. ja see peab olema tegelikult ka eh, piiriülene riskikontroll. raportöör juba ütles, et ta need, neid aspekte eh, soovib kaasata oma raportisse, aga võib-olla saab siin veel edasi minna. nüüd, mis puudutab Euroopa süsteemi seostatust riiklike järelevalveasutustega, siis ma leian, et Euroopa järelevalve on horisontaalse iseloomuga, see on oluline ja seda on ka siin aruteludes pidevalt mõjutatud. et kui me soovime ühtset, ühtseid reegleid äh, koostada, siis me peame va vaatama, et kas meil on olemas selline üks reeglistik või meil on kaks reeglistikku ma leian, et meil on ikkagi vaja sellist ühte reeglistikku. loomulikult äh, eeskirjad võivad lähtuda ka erinevatest riskidest, et me erinevate riskiliikide jaoks erinevad reeglid loome, kuid ikkagi mina leian, et meil on vaja ühte reeglistikku. ja äh, süsteemi jaoks olulised asutused ei tohi saada teistsuguseid mängureegleid see peab olema algusest peale kohe selge. nii et me võime siia lisada riskipõhised reeglid, kuid see peab kehtima kõikidele asutustele ühesuguselt. mis puudutab järelevalve mõju, meil on olemas siin ka pädevuste äh, nimekiri, meil on vaja siin ühtlustada seda ja seda ka äh, liikmesriikide pädevate asutuste osas liikmesriikide pädevad asut-, asutused, mis hakkavad Euroopa reeglistikke rakendama, peavad saama ka samasugused pädevused, sellest juba räägiti, kuid äh, siin ei ole veel leitu, jõutud lahenduseni. tehnilised standardid. Sii-, siin peab rajanema siin tuleb ähm, põhineda delegeeritud aktidele. see on oluline punkt ka eelarvepoliitika osas. järelevalve peab räänema väga äh, laial baasil, eriti mis puudutab konsultatsioone ka siin me oleme üritanud jõuda ühisele seisukohale ja siin me oleme üritanud arvestada ka Euroopa Parlamendi demokraatliku rolliga. praegu on olukord selline, et äh, meil on käimas väga tõhusad intensiivsed arutelud, ma so ei sooviks rääkida ka nii palju süsteemi jaoks olulistest asutustest, äh, kuivõrd äh, just teistest aspektidest me peame ka vaatama, millised tegevused äh, on süsteemi jaoks olulised ja millised võivad olla nende, selle, nende tegevuste mõjud. kõigepealt tuleb kindlaks määrata see, et äh, esmatähtsad on äh, siin investeerijad, sooviksin veel öelda, et me peame mõtlema sellele kriitilisele massile me ei tohi siin kõike vastutust äh, pankadele äh, veeretada. me peame samuti äh, samme võtma selleks, et see protsess ei jääks igavesti venima. suur tänu ja järgmine kõneleja. Senora presidenta, primero lugar me gustaría destacar la importancia. suur aitäh. ma arvan, et me peame rääkima ennekõike nende kolme ähm, sarnase raporti tähtsuseks, tähtsusest ja ma tahaksin rõhutada, miks ma arvan, et meil oleks vaja artiklit kaksteist kindlustusraporti äh, koha pealt, sest äh, kindlustusasutused võivad äh, tekitada süsteemse riski ja seetõttu tuleks selles sektoris teha vastavaid ettepanekuid ja luua äh, vajalik tagatisfond. kindlustussektoris on ju palju vähem vabu vahendeid kui pangandussektoris ja me oleme ka näinud, ähm, milline kindlustussektor tegelikult on ja et ta kannatab kriisi halvemini kui pangandussektor. erinevalt pangandussektorist antakse kindlustuses riske äh, vähem edasi ja tekib rohkem olukordi, kus äh, mõni üksus on tõesti vaja äh, päästa või välja osta. meil on vaja üle-euroopalikku ühtsete standardite taset ja üle-euroopalist äh, raamistikku, äh, mis tooks kaasa selle, et iga liikmesriik äh, harmoneeriks oma kindlustusstandardid ja et meil oleks olemas üle-euroopaline kindlustusskeem või kava süsteemsete riskide maandamiseks, aitäh! suur aitäh ka teile! mis on korri? Roberta, ma suur tänu, proua esinaine. ma olen üritanud oma kommentaarid niimoodi rühmitada, et ma saaksime keskenduda nendele küsimusele, küsimustele, mis võivad tekitada erimeelsusi läbirääkimistel nõukoguga. ja see võib-olla ka näitab, millises suunas me peaksime minema, et saavutada kompromiss öeldi juba, et äärmiselt oluline on see, et järelevalveasutused saaksid äh, tegutsema hakata ja, ja Ungari oma eesistumise ajal peaks tegelema selle ülesandega. Need otsustuspädevused erinevate asutuste puhul. parlament soovib tsentraliseeritud järelevalvet. asutused peavad võtma äh, siduvaid otsuseid ja see puudutab äh, siis äh, Euroopa finantsinstitutsioonide äh, laiemat mõõdet. paljudes riikides on olukord selline, et kui me soovime Euroopa mõõtmega finantsinstitutsioone üles ehitada, siis me peame ka arvestama äh, panganduse eripäradega erinevates liikmesriikides. nimelt, kui järelevalve Euroopa tasandil toimub, siis tuleb ka äh, vastutus äh, vastavalt kujundada sellepärast et me peame arvestama, et paljudes liikmesriikides on ka äh, pangad, mis on äh, välismaises omanduses. kui aga järelevalve peab olema äh, Euroopa, euroopalik, siis tuleb sellega arvestada ka sellise välismaistes omanduses pankade puhul. menetluse küsimus parlamendi roll peab olema tugev. finantsjärelevalve osas ma toetan seda, et tegu ei ole mitte poliitiliste küsimustega, vaid, vaid äh, erialaste küsimustega. Euroopa fond, mille osas Euroopa Parlament on teinud ettepaneku, siis me oleme kuulnud, et otsustuspädevus on siin oluliseks küsimuseks. ma arvan, et siin tuleb ähm, toimuma järk-järguline äh, ülesehitamine, et äh, tekiks ähm, moonutusi selles sektoris. tuleb tagada ka see, et liikmesriigid ei äh, saaks sellest kahjustatud tehnilised standardid on samuti üks oluline küsimus, Euroopa Parlament on siin teinud ettepaneku, et Euroopa järelevalveasutused peaksid ainult teatud rühma küsimusi äh, detailselt äh, käsitlema. ma arvan, et äh, siin peab täpsemalt määratlema ülesanded, äh, millega tegelevad Euroopa tasandi järelevalveasutused ja millega tegelevad liikmesriikide järelevalveasutused? millised võimalused on liikmesriikidel, kui nad ei ole nõus Euroopa tasandi ähm, asutuse otsustega, parlament on välja pakkunud, et äh, tuleb koostada mõjuanalüüs. sellega ma olen nõus ma arvan, et kümnest päevast ei piisa, vähemalt üks kuu tuleks aega anda mõjuanalüüsi koostamiseks. nüüd ähm, info kogumine. oluline minu jaoks on see, et info jõuaks tõesti finantsasutusteni. aga seda ei tuleks üle reguleerida see ei tohiks tekitada lisafinantskoormust äh, liikmesriikide äh, pädevatele ametitele. järelevalveasutuste ähm, organid, organites peaksid olema esindatud ka liikmesriikide äh, pankade esindajad, isegi kui neil ei ole hääleõigust aga sellegipoolest nad oskavad kindlasti ka hinnata likviidsusküsimusi ja seetõttu on oluline, et ka nemad oleksid esindatud vastavates organites. nüüd ähm, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. ma arvan, et siin on oluline nõuandjate ko-, komitee loomine see peaks kaasama erinevate pankade eksperdid on tehtud ka ettepanekud, et oleksid esindatud ka teadusringkondade esindajad, ma arvan, et see on võib-olla liialdatud ettepanek. nüüd minu viimane kommentaar süsteemsete riskide nõukogu kohta siin ei ole niivõrd oluline see, et liikmesriikide esindajad oleksid esindatud, vaid siin on tegu eelkõige ähm, üldiste küsimuste arutamisega. järelevalveasutuste osas on oluline, et et oleksid esindatud ähm, liikmesriigid, aga ma leian, et süsteemsete riskide nõukogu ei peaks olema seal esindatud. palju on muudatusettepanekuid äh, süsteemsete riskide nõukogu äh, juhatuse äh, koosseisu kohta, et seal ei tohiks, ei peaks olema esindatud Eurotsooni mittekuuluvad liikmesriigid, mina leian, et see peaks olema teistmoodi, sellepärast et kriis ei tunne piire ja seal, see, seetõttu peaksid olema seal esindatud ka need liikmesriigid, kes ei ole Eurotsoonis ma loodan, et me leiame kõikidele nendele küsimustele ka lahenduse, suur tänu. Sven järgmisena. sa soovisid veel kord sõna saada ja siis Kei ja siis mina. ma teen väga lühidalt. ma olen EAS, EASB küsimuses variraportöör ning ma tahaksin lisada, et Roheliste fraktsioon Äh, teab, et nad on vähemuses, aga ma tahaksin siiski välja öelda, et meil on ikkagi probleem selle loogikaga, et me kordleme kõiki neid institutsioone, et kakskümmend seitse äh, riiki peavad olema otsustatud, äh, otsuseid langetavates organites, seal peavad olema kõigi keskpankade esindajad ja ma pean ütlema, et on teatud pinged proua Lullingi loogika vahel, ta ütles, et me soovime Euroopa lahendusi ja teiselt poolt äh, see loogika, et äh, me ei suuda valida teatud hulka inimesi, kes äh, niimoodi, et piirata nende organite liikmete arvu. nii et, et ma pean ütlema, et me meile on täiesti vastuvõtav see põhimõte, et Euroopa Keskpank peaks süsteemsete riskide nõukogus juhi rollis olema. selles osas meie seisukohad komisjoni omadest ei erine. aitäh, Keit, sõna. aitäh. ma liitusin selle aruteluga üsna lõpus ja äh, väga palju, mida ma öelda tahtsin, on juba ära öeldud aga ma keskenduksin sellele protsessile, kuidas me nüüd edasi liigume ja äh, tuginedes Šambuli öeldule ma teen väga lühidalt. mina olen tegelikult kindlustuse küsimuses variraportööriks ja äh, kuigi mina jõudsin Šašpuri ja nautisin sealset päikesepaistet möödunud nädalal, palju teisi seal ei olnud ja seetõttu me kaotasime peaaegu terve nädala äh, selle kindlustusdokumendi osas, seega me oleme kaotanud väga palju aega ja me kaotasime ka selle nädala, sellepärast et, et raportöör ei ole sellel nädalal kohal. niisiis eh, kindlustusdokumendi kallal on töö, kaks nädalat tööaega kaduma läinud ja seda väga kriitilisel hetkel, kui me tahame tõesti neljandal mail hääletada eh, eh, sellele dokumendile on, juhtisid paljud tähelepanu, see dokument on praegu pisut teistsugune kui teised dokumendid ning eesmärk on, et need, kõik need dokumendid oleksid üksteisele nii lähedased kui võima-, võimalik ja seetõttu on meil väga palju tööd teha ma ei tea, kas äh, liigutada kaks ülejäänud raportit sellele raportile lähemale või vastupidi. aga me tõesti ei ole selles punktis, kus need kolm dokumendid oleks võrreldavad või äh, lähtuksid samadest põhimõtetest teatud küsimustes. me hääletame tegelikult nelja tööpäeva pärast, meil ei ole kindlustusdokumenti raportööri olemas kolme päeva jooksul ja meile kindlasti see hääletusnimekiri saab olema väga keeruline, meil on vaja see läbi töötada, kuidas me menetluse külje pealt oleme tõesti võimelised neljandal mail hääletama, tavaliselt ma tõstataksin selle küsimuse äh, koordinaatorite istungil, mis ka lükati edasi, nüüd on meil siis nagu koordinaatorite kohtumine, kus me langetame otsuse äh, pro äh, protseduuride üle pärast seda arutelu, nii et kõik on pea peale pööratud ja äh, ja tavaliselt, kui vulkaanid purskavad, siis nii ei juhtu. ja nii nagu ma aru saan, ECOFIN-i päevakorras see küsimus lähiajal ei ole ja seetõttu ma toetaksin Udo Pulmani soovitust, et me teeksime, tegeleksime selle küsimusega hästi ja mitte ei teeks seda kiirustades. kui me äh, võtaksime endale aega, et arutada kõik neid, kõiki neid muudatusettepanekuid, siis meile peaks selleks aega võimaldamata nii et, et kui jaanuaris kaks tuhat üksteist need institutsioonid äh, hakkavad, alustavad tööd, ei tekiks väga suuri vastuolusid. ja ma arvan, et me peame tõesti vaatama seda protsessi, kuidas me sinna jõuame ja kuidas me saaksime selle kõik korralikult saavutada ja mitte üritada seda kõike järgmise nelja tööpäeva peale mahutada. aitäh! aitäh! mina võiksin ka järelevalvepaketi kohta väga palju öelda, aga minu arvates äh, peaks äh, puudutama ajakavaga seonduvaid küsimusi. me oleme alati öelnud, et me üritame töötada nii kiiresti kui võimalik. aga me ei kavatse ohvriks tuua kvaliteeti kiirusele. minu arvates on asi ka praegu nii. nagu Kei just ütles, koordinaatorid kohtuvad täna äh, ja arutavad seda, kuidas me kavatseme tegutseda, äh, kas me saame hääletust edasi lükata, nii et, et äh, liiga palju probleeme ei teki ja kui me oleme kord juba hääletanud, milline siis on kolmepoolsetel kohtumistel toimimisviis. sellepärast, et kui tervelt pool komisjoni on kohal, siis võib asi keeruliseks minna, nii et, et me peame tõesti vaatama, kuidas me läbirääkimismeeskonna kokku paneme. ja samuti peame vaatama, millisel tasandil me seda kolmepoolset kohtumist soo-, soovime, sest et mõned erimeelsused võivad olla ülimalt poliitilised. kas me soovime kõrgetasemelist poliitilist kolmepoolset kohtumist või, või ei, see tuleb ka ära otsustada siis veel seosed teiste asjadega, nagu härra Feber rääkis siin, delegeeritud aktid ja nõnda edasi, aga meie komisjon on olnud alati kõiges äh, valdkondades väga aktiivne ja mina olen koos härra Sanchez Presedoga üritanud hoolitseda selle eest, et, et parlament äh, läheks suunas, mis sobib meie komisjonile, sellepärast et meil on tõesti väga olulisi otsuseid langetada delegeeritud aktide osas samuti kohtun ma homme äh, Hispaania äh, rahandusministeeriumi esindajatega, et äh, mingi metodoloogia paika panna selleks ajaks, kui me oleme juba hääletanud ja sekretäriaat informeeris mind ka, et täna pärastlõunal me esimest hääletusnimekirja äh, varianti ei saa, sellepärast et kompromissmuudatusettepanekud ei ole selleks ajaks veel valmis, aga vähemalt oleks ikkagi äh, võimalik näha seda esialgset järjekorda, kuidas asju võib-olla hääletama hakatakse. nii et, et võib-olla meil siiski õnnestub saada see esimene hääletusnimekirja eelnõu, sellest võiks kasu olla ja äh, mis puudutab nüüd kuupäeva, kuna me saame hääletada selle teema juurde, peab tagasi tulema, aga on selge, et kui meil ei ole selget seisukohta, siis tõenäoliselt ei ole võimalik hääletada neljandal mail ja võib-olla tuleb vaadata äh, mõne muu kuupäeva suunas. aga see on otsus, mida ma ühepoolselt ei saa langetada, see peab olema kollektiivne otsus. ja ja nüüd ma tahaksin küsida, kas mõni raportööridest soovib veel sõna ja annaksin siis sõna nüüd siis vastupidises järjekorras sellele, äh, kuidas nad enne sõna said. Äh, sest et äh, muidu saavad mõned inimesed alati esimesena rääkida ja teatud suunised paika panna. ükski koordinaatoritest ega raportööridest enam sõna ei soovi. sellisel juhul näib, et härra Margaia, teil on sõna Äh, ma vabandan. Äh, mul on lihtsalt mõned lühikesed märkused. Äh, praegu ei ole niivõrd oluline kiirus, kuivõrd suund. me juhime sellist suurt laeva nagu Queen Mary ja seda, sellise suure laeva kursil hoidmine on väga raske Äh, äh, võib-olla on tegu natuke patriootliku seisukohaga, aga ma tahaks, et see asi kiidetaks heaks Hispaania eesistumise ajal. ning äh, ma tahaksin öelda veel seda, et meil on praegu siis ettevalmistav faas, raportöörid on teinud väga suuri jõupingutusi, nad on üritanud töötada väga kiiresti, ilma dokumentide tõlgeteta, tegutsenud keeles, mis ei ole meie emakeel ja oleme üksteisega pidevas kontaktis olnud. konservatiivide fraktsioon eh, tõstatas küsimuse eh, siin eh, raportitest ja fraktsioonide arvudest ning variraportöörid tutvustasid oma filosoofiat, me üritasime siiski saavutada sarnaseid tehnilisi lähe-, lahendusi, kus iganes võimalik. Äh, selline asjade korraldus ähm, äh, leidis aset ja iga fraktsioon esindab siis seda, mida ta esindab. Äh, aga ma olen täiesti avatud konservatiividega arutama seda, mida on vaja arutada, aga me peame leidma ühised seisukohad nende inimeste vahel, kellel on sarnased lähendused ja seetõttu ma üritasingi koostada konsolideeritud teksti ja me teavitame teid ka sellest, millised on meie esialgsed järeldused keskne küsimus on riskide üle teostatav järelevalve ning süsteemsed institutsioonid. minu kolleegidel on väga palju voorusi ning äh, Äh, võib-olla ma pole alati moega kaasas käinud, aga see ei tähenda, et mina ei saa muutuda, kui mood muutub. Äh, ma ei taha öelda, et ma mitte kunagi ei muuda oma seisukohti, ma olen äh, täiesti suuteline oma seisukohti muutma. mul on mõningaid probleeme sellega, mida siin arutatakse, siin G kahekümnel ja kahe, nõukogu kakskümmend kakskümmend strateegias tulid need uued suunad. samuti volinik Barnier ettepanekud ja selline suundumus on praegu ka USA-s, et teatud institutsioonid äh, allutatakse äh, täpsemale järelevalvele kui teised. ma olen nõus, et selleks, et Äh, institutsiooni kui süsteemset defineerida, tuleb vaadata keerulisemaid kriteeriumeid kui ainult äh, institutsiooni suurus. ma olen nõus, et selleks, et äh, hinnata süsteemseid riske, tuleb vaadata kauplemismudeleid, mida kasutatakse, tuleb vaadata, kas tegemist on filiaaliga, mis ähm, mis on seotud teiste filiaalidega Äh, sellisel juhul on risk teistsugune, on siis äh, siis tuleb vaadata tavalist hoiupankade süsteemi, see ei ole sama kui investeerimispankade süsteem, siis äh, tuletisinstrumentide turg ei ole sama kui selle väljaspool, sellest väljaspoole jääv turg ja kuidas kõigi nende probleemidega toime tulla on äh, mitmeid vastuolulisi seisukohti, mida siin on tutvustatud, on öeldud, et kui üks institutsioon on nimekirjas, siis äh, see on äh, justkui tema musta nimekirja panemine. siin teised on jälle maininud, et see annab konkurentsieeliseid, nii et asi on kas ühtepidi või teistpidi Äh, siin öeldi, et kõike paremat ei ole võimalik saavutada. Äh, see on tõepoolest nii, aga üks sisuline probleem on meil ka. Äh, need institutsioonid, millel me ei saa lasta pankrotti minna ja on tõsi, et on selliseid institutsioone, mis võivad minna pankrotti ilma eriliste probleemideta majanduse või süsteemi jaoks üldiselt, aga on ka selliseid institutsioone, millel ei saa lasta pankrotti minna ning äh, millal me sunnime siis äh, neid äh, vahendeid fondidesse eraldama, nii et maksumaksjad ei pea maksma, kas me teeme seda eelnevalt või me teeme seda pärast seda, kui on märke, et nad ei pea kriteeriumitest kinni, sest kui me hakkame seda siis tegema, on tegelikult ju liiga hilja. kui öeldakse, et on vaja kvalifitseeritud järelevalvet Äh, selleks, et maksumaksja peab võtma ja see on tõesti midagi, mis minu jaoks on kinnisisteeks, äh, siis äh, see kõik viib jällegi tagasi minu, minu jutu juurde moest, nii et, et, ähm, et see on probleem, mille me peame lahendama ja see ei ole kerge ning kolmas argument on see, et need moed, praegused moed, kaks liikmesriiki on öelnud, et Prantsusmaa ja Saksamaa need riigid, et nad soovivad sellest pää-, pääseda. oletame, et neil on näiteks filiaal, mis tegutseb Londonis ja kui me näiteks teeme koostööd siin Saksa panga filiaaliga Londonis, siis see klient saaks kasu just Saksamaa fondist ja kui jällegi filiaal on Prantsusmaal, siis saaks kasu Prantsusmaa fondist ja need kaks rahvuslikku fondi ei pruugi olla identsed, need võivad olla erinevad ning äh, siis tekib tõesti konkurentsiprobleem. ma lugesin ükspäev artiklit, äh, kus öeldi, et äh, kui tekib oht, siis tuleb käituda nagu filistid käitusid. ei ole vaja, et see tempel meile otsa kukuks aga ma ei taha, et ma peaksin ka maksma selle templi ülesehitamise eest jällegi, nii et, et see on see, mida ma silmas pean. ja Vicky Ford ütles täiesti õigesti, et alguses oli üks lähenemine, nüüd on kaks ja seda me arutamegi. see ettepanek ei tulnud minult, see tuli sotsiaaldemokraatidelt, miks need kaks fondi Eh, sest et eesmärgid on erinevad, eh, üks on hoiuste tagamine ja teine siis sekkumine, nii et, et maksumaksja ei peaks maksma. ja eh, kriteeriumid nendesse fondidesse vahendite eraldamiseks on ka erinevad, see sõltub institutsioonide hoiuste hulgast, riskiastmest ja peamine probleem on moraalirisk. kui institutsioon kukub läbi, kui ei saa lasta tal läbi kukkuda, sellepärast et ta Äh, võtab vilistid äh, ja templi endaga kaasa, siis äh, tuleb see tempel jällegi kuidagi üles ehitada ja kui maksumaksjad peavad selle eest maksma, siis, siis mida me teeme, kas, kas me loome mingid puhvertsoonid, nii et, et maksumaksja ei peaks maksma. et finantsinstitutsioonid maksavad ja mitte maksumaksja Äh, see on ka üks asi, äh, mida me oleme üritanud siit äh, sotsiaaldemokraatide algatusest siiski välja saada. me ütleme niimoodi, et tava, tavaline inimene ei pea maksma Wall Streeti vigade eest ja need, seetõttu tuleks sinna fondi rahasid juba eelnevalt eraldada. G kakskümmend ja kõik teised on sellega nõus ja ainsad riigid, kes sellega nõus ei olnud olid Kanada ja Uus-Meremaa. Äh, Uus-Meremaal on selline mudel, mis rajaneb äh, riiklikule järelevalvele ja toetustele ning Kanadal on jällegi ühtne turg ning seda mudelit oleks juba tuhande, enne tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendat aastat saanud kasutada. meil on need probleemid süsteemsete institutsioonidega, Euroopa institutsioonidega, Euroopa mõõtmega, et me võime ohtu seada kogu süsteemi. ning see võib tekitada probleeme, nagu meil praegu on, nii et, et selle üle tuleb mõelda ja veel üks asi. ja kui äh, selle kriisi mõjud on kadunud, äh, siis äh, asjad lähevad jälle edasi nagu ikka ja siis tuleb uus kriis. või mis iganes. tuleb toode turule, mis tekitab probleeme ja siis on probleem, kas me oleme oma kohustusi täitnud, neid kohustusi, mis meil on praegu nii et, et ma arvan, et äh, minu arvates on kergem saavutada kokkulepet Hispaania eesistumise ajal kui Belgia eesistumise ajal, sellepärast et me täpselt ei teagi, kes Belgiat esindama hakkab eesistumise ajal. nii et, et minu huvides et see on, et see asi saaks ikkagi kiiresti ühele poole. ma pean tunnistama, et see on triumf härra Zapaterole, aga, aga ma sooviksin siiski, et asi saaks tehtud Hispaania esitlemisel. kas hääletust edasi lükata, ma olen nõus sellega, aga ma tahaksin öelda, aga et ei olnud enam võimalik minna kiiremini, kui me oleme läinud, tegemist on keerulise küsimusega, me pidime saavutama kokkuleppe ning pidime saavutama kokkuleppe raportööride vahel, kolleegide vahel, niimoodi demokraatlikud parlamendid toimivad, ma arvan, et ma olin väga läbipaistev ja ma tõesti kõnelesin kõigi raportööridega ja variraportööridega, kõigi teisega, aitäh! Right uh,, thank you very much I.... suur aitäh! ma ei uskunudki, et me jõuame lõpule enne, kui meil aeg läbi on oi, kas keegi veel soovis sõna? ma teen väga lühidalt. ma sooviksin toetada eelkõneleja sõnu, ma hakkasin rääkima äh, järelevalveasutuste süsteemis, see saab, on kindlasti väga oluline küsimus, kuid see ei tähendaks seda, et see peaks hakkama meie äh, tööd viivitama, sellepärast et äh, kui me oleme järgneval nädalal samal äh, seisukohal, siis oleks võib-olla kõige kasulikum see, et me praeguse menetluse kõik võimalused ära kasutaksime, nii et me saaksime võimalikult kiiresti täiskogusse hääletamisele. nimelt me peame tööd tegema nii kiiresti kui võimalik, kuid me, kuid ka nii hästi kui võimalik. reitinguagentuurid peavad järelevalve alla saama võimalikult kiiresti, seetõttu me peame oma töödega võimalikult kiiresti lõpuni jõudma kui peaks tekkima mingi takistus või seni, kuni seda takistust ei ole, me peaksime oma praegusest ajakavast kinni pidama. ja me peaksime siis jõudma lahendusteni ka võimalikult kõikide teemade osas. kindlasti me peame arutelusid jätkama ja seda me ka teeme. meie komisjon järgib äh, parlamendi menetlust ja seetõttu me peame siiski kinni pidama ajakavast. suur tänu, me oleme nüüd lõpetanud kui keegi soovib minuga rääkida, siis ma jään veel mõneks minutiks siia ja meil loomulikult tuleb veel koosolek täna pärastlõunal. meil tuleb ka koordinaatorite koosolek täna